okei okay., good morning. tere hommikust, daamid ja härrad ja tere tulemast meie parlamentivahelisele kohtumisele ja eh, kodanikuküsimuste eh, isikukaitse teemade komisjon korraldab selle ja me tegeleme täna andmekaitsepaketiga. ja mul on hea meel teid kõiki siin tervitada ja on võimalik kasutada teil ka tõlget. selleks võtke lihtsalt kõrvaklapid ja valige teile sobiv kanal. ja saate seal reguleerida ka heli tugevust. kallid kolleegid, lugupeetud liikmesriikide parlamentide saadikud, kallid külalised, kallid sõnavõtjad. mul on hea meel eh, raportöörina eh, andmekaitse üldmäärtuse küsimuses avada see parlamentidevahelise komisjoni kohtumine nüüd, kus andmekaitsepakett on kohe jõustumas. ja ma tervitan teid sellele väga tähtsale parlamentidevahelise Äh, kohtumisele ja mul on hea meel tõdeda, et kolmkümmend viis saadikut liikmesriikide parlamentidest ja kodadest on siin täna kohal. Nad esindavad seitseteist liikmesriiki ja ka ühte Euroopa majanduspiirkonna riiki, nimelt Norrat. ja see näitab mulle, kuivõrd suurt huvi tunnevad liikmesriikide parlamendid tänase teema vastu kahekümne seitsmendal aprillil kaks tuhat kuusteist Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid vastu määruse number kaks tuhat kuusteist muud kuus seitse üheksa, mis on üldine andmekaitse määrus. samuti direktiiv kaks tuhat kuusteist muud kuussada kaheksakümmend, mis on andmekaitse direktiiv õiguskaitse eesmärkidel Need kaks instrumenti on olnud läbimurdeks Euroopa andmekaitse õiguslikus raamistikuks, eesmärgiga luua kaasaegne, tugev ja järjekindel õiguslik raamistik. see uus andmekaitsepakett viib selle õigusliku raamistiku kooskõlla Lissaboni lepinguga ning ajakohastab seda, arvestades arenguid IT-valdkonnas ja seda, kuidas on plahvatuslikult arenenud edasi uued tehnoloogiad, arvestab ka globaliseerumise, terrorismi ja kuritegevusega. eesmärgiks on kaasaegne, tugev ja järjepidev õiguslik raamistik luua, mis hõlmaks kõiki Euroopa Liidu tegevuspoliitikaid tugevdaks isikute õigust oma isikuandmete kaitsele ning põhiõiguste kaitsele, mis on ju ka andmekaitse Euroopa Liidus. nii et me nüüd ühelt poolt on vaja et ühesugused reeglid kohalduksid kõikidele kodanikele ja äriühingutele, et ühesuguselt kaitstaks eh, isikuid eh, ja teiselt poolt, eh, et meil oleks harmoneeritud raamistik isikuandmete töötlemiseks õiguskaitseasutustel, seda nii liikmesriikide tasandil kui ka äh, liikmesriikide üleselt, kui andmeid vahetatakse ning asendatakse mitmesuguseid õiguslikke režiime, mis enne Lissaboni lepingut eksisteerisid. määrus hakkab kohalduma kahekümne viiendast maist kaks tuhat kaheksateist. politseidirektiiv samas juba kohaldub kuuendast maist. kaks aastat oli liikmesriikidel aega, et võtta üle need õigusaktid oma siseriiklik kodanikusse õigusesse ja kohaldada oma õigustikku. liikmesriikide parlamendid on olnud väga kaasatud viimase kahe aasta jooksul nendesse protsessidesse. kuna äh, liikmesriikide parlamendid on niivõrd tähtsal mm, kohal selles protsessis, siis on hea ka, kui saab vahendada oma, vahetada oma kogemusi äh, selle paketi rakendamise osas ja see ongi meie tänane eesmärk peale, vaatamata sellele, et on olnud pikk üleminekuperiood, mis liikmesriikidel oli, ometi mitmed liikmesriigid ei ole suutnud täita neid kahte tähtaega, kahekümne viies mai ja kuues mai ja see loob probleeme nii inimeste põhiõiguste seisukohast kui ka äriühingutele ja organisatsioonidele ja meil on neli sessiooni kavandatud, me analüüsime institutsionaalseid aspekte, mõju erasektorile, sealhulgas ka VKE-dele, räägime tehnoloogilisest innovatsioonist ja eh, üldmääruse mõjust sellele ja lõpuks ka õiguskaitse direktiivist. Eh, erinevatest seisukohtadest vaagivad meie sõnavõtjaid neid nähtusi ja nüüd, mis puudutab tänast keelerežiimi, meil, nagu ma ütlesin, on tõlge kõikidesse ametlikesse keeltesse peale iiri keele. enne kui me alustame oma kohtumisega, tuletan teile meelde, eh, kuidas me töötame selliste arutelude käigus. ma annan vaheldumisi sõna kahele liikmesriigi parlamendi esindajale ja ühele Euroopa Parlamendi äh, esindajale seni, kuni nimekiri on ammendunud ja kui liikmesriikide parlamentide saadikud tahavad sõna, siis selleks tuleb täita need värvilised eh, vormid, mis on laual. Eh, ja vaadake, et oleks tegemist õige sessiooni vormiga ja üla, siis täidetud vorm andke sekretäriaadile ja nende vormide alusel me koostame sõnasoovijate nimekirja ja sa, meie saadikud Euroopa Parlamendis, kes soovivad sõna, annavad mulle nagu ikka märku. jah, ja võib-olla meil tuleb ka äh, kõneaega piirata, et tähtis on, et kõik, kes oleksid nimekirjas, saaksid sõna. tavapäraselt on meil kõneajaks ette nähtud kaks minutit. ja lõpetuseks tuletan teile meelde, et lõuna toimub meil kolmandal korrusel pärast seda, kui me oleme teise sessiooni lõpetanud nii et nii palju sissejuhatuseks. ja võib-olla paar sõna ka minu poolelt. E, isegi veel enne, kui jõustub üldine andmekaitsemäärus, e, on meile selge, et e, eurooplased mitte ainult ei näe, et nende isikuandmed on nüüd paremini kaitstud Euroopas, me samas seame ka üleilmseid standardeid, sest meil hoitakse silma peal eh, kogu maailmas ja terve rida riike on juba üritanud samasuguseid sätteid eh, või on juba võtnud eh, kasutusele samasugused sätted nagu need, mis meie siin oleme heaks kiitnud Nõukogus ja Euroopa Parlamendis. nii et alustame esimese sessiooniga kaotamata aega ja see puudutab üldise andmekaitsemääruse jõustamist ja institutsionaalseid aspekte. ja mul on suur au nüüd tervitada minu kõrval siin proua Andrea Jelinekki, kes on Austria andmekaitseasutuse juht ja ka hiljuti valiti artikkel kakskümmend üheksa töörühma juhiks. see kujundatakse õige pea ümber Euroopa Andmekaitse Nõukoguks ja tema kõrval istub proua Katarzyna Šmilevitš, kes on Panoptikoni sihtasutusest ja on EEDRi president. ja tema kõrval istub proua Kristiin Henjon, kes on Prantsuse parlamendi saadik, nii et tere tulemast. suur tänu, et olete täna meiega ja nüüd ma annangi esimesena sõna proua Andrea Jelinekile kümneks minutiks ja kuulame tema ettekannet, aitäh! ma tänan ja tere hommikust kõigile. suur tänu selle kutse eest, lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud. jah, ma ei taha mingit sissejuhatust pikka tehagi, järgmisel kümnel minutil ma tahan teile rääkida meie väikse andmekaitseasutuse tööst ja samuti kahekümne üheksanda töörühma, artikli kakskümmend üheksa töörühma tööst. nagu esimees ütles, kaks aastat on nüüd kulunud ja nüüd on määrus jõustumas aga mitte ainult äh, äriühingutel ei olnud kaks aastat aega ja valmistuseks, valmistustööd teha. niipea kui üldmäärus jõustub, peavad ka andmekaitseasutused kohe olema suutelised tegutsema, mida me oleme Austrias teinud. viimasel aastal me koostasime ehm, mitmesuguseid kavasid. meil on rahvusvaheline one-stop shop ehm, mehhanismid läbi mängutud ja oleme olnud ühenduses eh, ka teiste eh, andmekaitseasutusega Ungari ja Luksemburgi asutustega ja oleme näinud, et on erinevus selles, Eh, kui lugeda seaduse teksti ja nagu saaks kõigest aru, aga hoopis teiseks muutub asi siis, kui seda ellu rakendada. nii et selline harjutamine ja testimine on väga vajalik, see aitab meil kahekümne viiendaks maiks ka praktikas ja ka rahvusvaheliselt äh, rakendada seda ühtset kontaktpunkti, one stop shopi nüüd meil on üht-teist vaja ka kohandada ja muuta oma mm, ametistruktuurides, nii et kõik need muudatused jõustuksid kahekümne viiendaks maiks. koolitanud oleme selleks oma ametnikke. loomulikult nad on ise ka läbi töötanud selle üldmääruse viimase kahe aasta jooksul ja juristid äh, on äh, sellega väga põhjalikult tegelenud ja ka meil on siseriiklikud suunised välja töötatud ja meil on uued menetlused välja töötatud siseriiklikult ja see on väga oluline. ja ka veebileht on meil nüüd koostanud kahekümne viiendal mail peavad kõik liikmesriikide vormid seal üleval olema. nii et nagu te näete, väga palju tööd on juba ära tehtud. ja me oleme koostanud ka niinimetatud valge nimekirja see on juba ära otsustatud ja heaks kinnitatud ja me õige pea avaldame selle. see on see nimekiri, mis kuulub määruse juurde, kus on kirjas, et milliste ähm, äh, andmete töötluste puhul ei ole vaja järgida andmekaitsemääruse sätteid ja Austria parlament juba juulikuus kaks tuhat seitseteist võttis vastu õigusakti, mis üle võtab andmekaitsemääruse meile ja kahekümne viiendal mail jõustub see. ja siis ka anname veel täiendavat koolitust meie töötajatele. ja meie tulevased ülesanded ei puuduta ainult eh, äriühinguid ja ettevõtteid, siin on väga palju muudki, mis tuleb veel ära teha. Need valged kastid on need valdkonnad, kus meil on juba eh, asjad ühel pool, et kuidas vaidlusi kohalda, eh, käsitleda ja kuidas veel muuta õigusakte ning loomulikult igasugune nõustamine. et teaksid ka üksikisikud, millised õigused neil tulevikus on. nii et kõik, mis nüüd on halliga tähistatud siin, on need uued ja täiendavad ülesanded, mis meil tuleb üle võtta veel. ja see tähendab seda, et meil asutusena on väga palju uusi ülesandeid, millega toime tulla ja loodetavasti oleme selleks hästi valmis. ja äh, tihe koostöö teiste andmekaitseasutustega kogu Euroopas on tulevikus ülioluline. see on see ühe eh, luugisüsteem, one stop shop, üks kontaktpunkt, mille kaudu see hakkab toimuma. ja tähtis on suhtlemine meie asutuste vahel Euroopa Liidus. aga mitte ainult liikmesriikide ametiasutused ei ole valmistunud põhimääruse jõustumiseks, vaid ka artikkel kakskümmend üheksa töörühm on sellega tegelenud. ja mitte ainult töörühm ise, vaid ennekõike äh, on töötatud suuniste kallal äriühingutele, neid on kokku neliteist. Äh, samuti andmekaitse määruse mõjude hinnang, andmete ka-, äh, ülekantavus Ehm, samuti ametiasutuste ülesanded ja nii edasi ja nii edasi. sellest kõigest saate lugeda artikkel kakskümmend üheksa töörühma veebilehel. ja need suunised on olemas inglise keeles ja saksa keeles ka meil Austria vastaval kodulehel mida me veel oleme teinud artikkel kakskümmend üheksa töörühmas viimase kahe aasta jooksul? jah, eh, andmekaitse inspektori toel on eh, sekretariaat ka eh, ettevalmistustööd teinud. selleks, et olla valmis ülesannete täitmiseks ja te teate, et Euroopa Andmekaitse Nõukogu saab olema uus asutus Euroopa Liidus tulevikus mida me oleme teinud? me oleme ka e, vahetanud juba kogemusi selleks, kuidas paremini rakendada ühe kontaktpunkti mehhanismi ja töörühmaski on seda teemat käsitletud põhjalikult. seda ma juba ütlesin ette, tihe koostöö andmekaitseasutuste vahel Euroopa Liidus, mitte ainult plenaartöö e, korras, vaid e, tihedalt oleme koostööd teinud ka väljaspool seda, et paremini olla valmis määruse jõustumiseks. ja ka Euroopa andmekaitse inspektori sekretariaadiga oleme teinud tihedat koostööd ja olen väga tänulik koostöö eest ja sekretäriaat töötab ka praegu juba eh, Andmekaitse Nõukogu juhtivate mm, liikmete volituste teemaga. nüüd, mida see nõukogu hakkab tegema, mitte ainult arvamusi ei eh, anna välja see nõukogu, vaid tulevikus ka siduvaid otsuseid hakkab vastu võtma. nii et ma tänan teid tähelepanu eest. ma olen oma ajast kinni pidanud ja ma usun, et aeg kulub meil kiiresti käest um.... suur tänu. jah, oleme ilusasti ajast kinni pidanud. see on hea. ja järgmisena saab sõna proua Katarzyna Šmilevitš kümneks minutiks, palun. Thank you for your suur tänu teie lahke kutse eest tänasele üritusele, mul on suur rõõm siin kojas rääkida teemal, mis on minu jaoks nii südamelähedane. nii nagu teiegi, paljud teie hulgast olen mina inimõiguste eest võitlejana, juristina olnud selle teemaga algusest peale seotud, mul on väga hea meel, et isikuandmete kaitse üldmäärus muutub nüüd kahe nädala pärast tõelisuseks ja minu ülesandeks täna on teha teile väikene ülevaade sellest, kuidas näevad asja kodanikud kes äh, samuti oleks pidanud, peaksid olema selle uue määruse keskmes, äh, see määrus ei peaks mitte andma neile ainult uusi õigusi ja tugevdama vanu õigusi, vaid tagama ka selle, nende õiguste jõustamise. ja niisiis täna katsungi lühidalt teha ülevaate sellega, sellest, kuidas me oleme selle ülesandega toime tulnud enne seda, kui kell lõpuks kukub keskenduksin kolmele põhiteemale, kõigepealt kaitsemeetmed, mis peaksid suurendama andmete käit-, käsitlemise ja töötlemise läbipaistvust ning suurendama indiviidide kontrolli oma andmete üle, siis äh, kaebuste mehhanismid ja e-privaatsuse määruse tulevik, see, millest me veel räägime ja mida me veel ootame. kõigepealt esimene osa minu tänasest ettekandest, jah, olukord on paranenud isikuandmete kaitse üldmääruse osas võrreldes varasema olukorraga. iseäranis, mis puudutab andmete kataloogi äh, ja infokataloogi, mida inimestele pakutakse, ma arvan, et meie inimestena, indiviidina teame paremini nüüd andmete allikatest, kolmandatest osapooltest, kellega meie andmeid jagatakse ning erinevatest andmekategooriatest, mida meie kohta kogutakse ning profileerimisest meie kohta. see on tõesti asjal osas paranemine iseäranis online teenuste ning reklaami ökosüsteemi kontekstis, praegu on see väga äh, Äh, läbipaistmatu olnud, äh, Facebooki juhtum ja väga paljud teisedki juhtumid on seda suurepäraselt näidanud. sellega seoses äh, on ka mitmeid poliitilisi muresid. nüüd on siis kodanikel suur võimalus vaadata, kuidas neid andmeid kogutakse kõikide nende kolmandate äh, osapoolte poolt, kes on kulisside taga nii-öelda. oluline on ka see, et meil on konkreetne, konkreetne õigus saada koopia oma andmetest ja andmed kuskile mujale suunata. see on ka konkurentsi seisukohast väga oluline. aga äh, väga, aga nende õiguste rakendamisega seoses on ka mõningad väljakutsed, mis puudutab läbipaistvust, siis ma olen veendunud, et me näeme, Eh, meid ootavad ees väga keerulised õiguslikud võitlused eh, profiilimisega, profileerimisega seoses ja automatiseeritud eh, andmete kogumisega seoses väga paljud ettevõtted on seotud üldise profileerimisega ja ilma automatiseeritud otsusteta, nii et igasugused äh, andmete kogumised äh, ilma siduvate otsusteta, äh, selles valdkonnas on väga ebakindel, kuidas läbipaistvuse otsuseid rakendatakse, kas sellest piisab, et ettevõtted lihtsalt ütlevad, et teist tehakse profiil, teid profileeritakse või äh, on meil tulevikus ka mehhanismid, mis meile rohkem mõtestatud infot pakuvad. see on esimene mure ja õigusvõitluste valdkond mida võib tulevikus prognoosida. ja teine võitlustander võiks olla äh, mõista automatiseeritud otsuste loogikat, isegi siis, kui mingi otsus langetatakse äh,, näiteks äh, Facebooki uudistevoog ja nii edasi ja nii edasi, sellest lähtuvalt äh, samuti langetatakse automaatsed otsused, ehkki võib-olla nende mõju ei ole nii jõuline äh, see, selliste otsuste loogika peaks olema selge ja nähtav, aga kuidas seda praktikas teha, kui meil on äh, masinõpe, äh, keeruliste log-, logaritmide keskkond, mida ei saa lihtsa Exceli tabeliga demonstreerida, vaid see hõlmab väga keerulisi infotehnoloogilisi protsesse, see on teine suur väljakutse, me peame siis tõlgendama ja rakendama seda uut äh, seadust ka selles valdkonnas rääkides andmete ülekantavusest, siis juba artikkel kakskümmend üheksa suunistes oleme me näinud, et räägitakse palju sellest, milliseid andmeid on andmeobjektid pakkunud ja siis andmed, mida loodi ettevõtete poolt. ja see on andmete kolm, see kolmas kategooria on võib-olla kõige huvitavam ja äh, seda me samuti ei saa äh, kuskile vaiba alla puhuda, artikkel kakskümmend üheksa, töörühm on seda toonitanud, no ma tunnen tõsist muret äh, selle ülekantavuse praktilise ulatuse ning Äh, praktilise kasu pärast andmesubjektidele. Need väljakutsed siis ootavad meid veel tulevikus ees. loodan, et tehes üheskoos koostööd, suudame me nende muredega toime tulla ning tugevdada me indiviidide kaitset, mitte nõrgendada seda. aga minu teine tänane teema, äh, kaebuste protsessid, äh, väga palju on siin võite, kõigepealt reguleerimisala selle uue õigusakti puhul, see on üsna revolutsionaarne, et isikukaitse üldmäärus kehtib kõikide ettevõtete kohta, kes töötlevad Euroopa kodanike andmeid, ükskõik kus nad ka ei paikneks, oluline on ka see, et meil on mehhanismid, nagu näiteks Euroopa Andmekaitsenõukogu, mis ähm, hoiavad ära selle, et otsitakse paremaid õigussüsteeme, parimaid reguleerimisalasid, äh, valdkondi ja ei ole äh, ja, ja tõenäoliselt et Facebooki äh, juhtumid äh, saab arvesse võtta, see teeb mulle väga hea meelt. mul on väga hea meel ka selle üle, et kodanikud saavad tsiviilkohtute poole pöörduda otse, ei pea pöörduma kohe äh, Andmekaitse Nõukokku ja, ja andmekaitseasutuste poole, aga loomulikult need protsessid sõltuvad praktikas sellest, kui kiiresti, kui pädevalt on rahastatud liikmesriikide vastavad asutused ja seda väljakutset see koda siin ei saa lahendada, aga meie äh, kodanikud, kodanikuõiguste kaitsjad tegeleme selle teemaga. kui nüüd siis kahe nädala pärast isikuandmete kaitse üldmäärus äh, praktikas rakendub, siis me teame, et näiteks Poolas, kui praegu esitatakse äh, Poola andmekaitseasutusele äh, pöördumine, siis tuleb oodata kaks aastat, enne kui mingi tulemuseni jõutakse, aga kui pöördutakse tsiviilkohtu poole, siis tekib valesti arusaamise võimalus, sellepärast et enamus kohtunike jaoks on isikuandmete kaitse üldmäärus niisama uus ja tundmatu kui äh, paljude ettevõtete jaoks, äh, nii et äh, tegemist on valdkonnaga, mida on väga raske lahendada üleöö ja äh, reguleerivad asutused nagu see koda siin peavad rakendamisel silma peal hoidma ning selle uue õiguse tõlgendamisel samuti. ja minu viimane kommentaar, mis puudutab vaidlustamist, puudutab artiklit kaheksakümmend lõiget kaks ehk siis valitsusväliste organisatsioonide mehhanism indiviidi andmesubjekti õiguste kaitseks. nagu te teate, suuremas osas liikmesriikides ei otsustatud täielikult rakendada seda artiklit ning ei loodud selliseid menetlusi, mis võimaldaksid vabaühendustel esindada sotsiaalseid huvisid või andmekaitse väärtusi kaitstes. olen kuulnud, et väga paljudest riikidest, et artikkel kaheksakümmend lõike kaks äh, rakendamata jätmine oli ähm, põhjendatud sellest, et ei tahetud, et seda mehhanismi hakatakse kurjasti ära kasutama ning ettevõtete vastu liiga paljusid kohtuasju algatama, aga tõenäoliselt tulemus võib olla hoopis otse vastupidine soovitusele. kui me seda mehhanismi ei rakenda, siis hakatakse konkreetsete ettevõtete vastu äh, kohtuasju algatama indiviidide poolt, kui aga oleks olnud see artikkel, see lõige rakendatud, siis oleks võinud põhimõttelise kohtuasja kaudu kaitsta andmekaitse põhimõtteid ilma, et hakatakse ründama konkreetseid ettevõtteid ning nõudma konkreetset hüvitust. tahaksin seda toonitada, sellepärast et ma arvan, et oleks oluline, et selline mehhanism oleks ka paigas ka Poolas, aga paraku meil seda nii ei tehta ja see on tänaseks juba selge, mis selge ja siis veel üks väljakutse, ütlen seda lõpetuseks, äh, puudutab e-privaatsuse määrust, nagu te teate, see protsess on jäänud toppama, tõsiselt toppama, äh, osaliselt äh, tänu tagatreplejate võitlusele selle määruse vastu ja praegu ma arvan, et tegelikult võib-olla olekski nutikas oodata Ähm, vaadata, kuidas läheb isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisega, enne seda, kui astume sammukese edasi ja tegeleme e-privaatsuse määrusega, sellepärast et kui me praegu lobi äh, tegijate surve all äh, siiski edasi tegutsema, siis võivad uute määrusesse tekkida mitmed lüngad äh, reageerimaks ettevõtete muredele seoses isikuandmete kaitse üldmäärusega, nii et ma arvan, et me võiksime pisut oodata ja järele mõelda, enne kui edasi tegutseme, aitäh! suur tänu! ja kolmas kõneleja, proua Kristiin Enju Prantsusmaa parlamendi liige, kes räägib meile, kuidas äh, prantslased on võtnud üles isik, üle isikuandmete kaitse üldmäärust, palun no,. härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, kallid Euroopa kolleegid, mul on suur au teie ees sõna võtta sellel olulise, selles olulises küsimuses. paar päeva tagasi pärast pikki aastaid läbirääkimisi on isikuandmete üldmäärus lõpuks äh, vastu võetud. sellele on, sellele eeldas tohutud ju pingutused äh, ühisstandardite väljatöötamisel. see on äärmiselt oluline kahekümne esimese sajandi digitaalses maailmas. tehnoloogilised arengud vajavad erilist tähelepanu inimeste eraelu kaitsmisel, kodanike vabaduste kaitsmisel ning meie digitaalse suveräänsuse kaitsmisel. E, tarbijate e, usalduse säilitamine ja taastamine digivaldkonnas on samuti e, lahut-, ettevõtete arengu lahutamatu osa, ma ei hakka tekstidest äh, detailselt rääkima, ma tutvustan teile pigem ülekandavuse osas tehtud valikuid äh, Prantsusmaal ja kas räägin sellest, milles, millele tähelepanu pöörata. Äh, üldmäärus on hübriidse iseloomuga tekst, mis annab üle viiekümne valikuvõimalusi liikmesriikide jaoks, see määruse valik, mis on siiski normatiivse elu, näitab äh, Eh, kui suur on soov eh, ära hoida mm, eriarvamusi liikmesriikide poolt, eh, kuid samas see võib tähendada seda, et normatiivi ei pan-, viida tõhusalt ellu. mul on hea meel selle üle, et see tekst, mis eile Prantsuse parlamendis vastu võeti, kasutab neid manööverdamisvõimalusi minimaalselt, et toetada võimalikult suurt Euroopa tasandil toimuvat harmoneerimist. sooviksin siin rõhutada ka Prantsuse soovi <clears throat> lubada kollektiivhagisi kahjude hüvitamiseks vastavalt artiklile kaheksakümmend punkt üks määruses. senine Prantsuse määrus lubas eh, ainult eh, kollektiivhagisid maksete peatamise puhul eh, ning osapoolte vastutus, äh, mida äh, praegune määrus ette näeb, ei saa tähendada seda, et kasutajate eraelu äh, kaitsepõhimõtteid rikutakse. ning määruse kasutamine peab olema tõhus, harmooniline ning see tähendab seda, et vastutavad ametid liikmesriikides peavad omavahel koostööd, koostööd tegema Prantsusmaa on esimene Euroopa riik, kus seitsmekümne kaheksandast aastast peale on olemas institutsioon, kes tegeleb isikuandmete kaitsega, see on CENIL eh, ehk siis eh, informaatika ja isikuvabaduste kaitse riiklik komisjon ning selle koostöö teiste Euroopa Kontrolliametitega on seaduses paika pandud Eh, eh, kontrollitegevus, tõendite kogunemine, sanktsioneerimine, isikuandmete piiriülene käitlemine eh, peab toimuma vastutavate ametite poolt, mis asuvad või mis siis mitte Euroopa Liidu territooriumil ning sellega esialgu tegeleb esmatasandi juht. ning see tähendab seda, et kontroll peab, andmete kaitsekontroll peab toimuma põhiameti poolt ning kõik ametid, kes sellega tegelevad, peavad infot vahetama ning häid tavasid vahetama ning langetama otsuseid kons-, konsensuslikult äh, ette nähtud aja vältel. Prantsuse seadus näeb ette liikmesriikliku äh, raamistiku väljatöötamisel ja suurendanud koostööd Euroopa mandril vastutavate ametite poolt eriti kui toimub kontrollitegevus Prantsuse territooriumil, eh, siis eh, võivad kohal olla kohalikud eh, ametnikud või teised vastutavad isikud, kes on seni CNL-i jaoks töötanud, et tegutseda nii-öelda vastuvõtva kontrollina. on äärmiselt oluline rõhutada sellise koostöö tähtsust Eh, sest eh, tihtipeale on meie kaastöötajad, eh, asuvad meie kaastöötajad väljaspool Euroopa Liidu territooriumid ja neil on väga suur majandusvõim. Euroopa Andmekaitseamet, mis on loodud vastavalt artiklile kakskümmend üheksa, tegeleb koordineerimiskoostööga ja vastutavate ametitega liikmesriikides kogu Euroopa tasandil. kaks punkti on minu meelest äh, siiski problemaatilised. kõigepealt määrus äh, avab võimaluse liikmesriikidel rakendada riiklikke manööverdamisvõimalusi äh, vastavalt kas riigi ametlikele elanikele või siis vastutavatele isikutele vastavalt reeglitele, mis juba paika on pandud. mõned riigid nagu Prantsusmaa soovivad kasutada esimest võimalust Eh, ning mis saab siis, eh, kui eh, käi-, vastutav käsitleja riigis, mis on otsustanud kasutada ehm, võimalust käitleja vastutusele toetuda ja käitleb sealjuures Prantsuse kodaniku või elaniku andmeid teiseks, näiteks on jäetud lahtiseks eh, vanus, mil mm, alaealine võib eh, kasutada teenust ilma vanemate loata. Eh, ma olen täiesti veendunud, et kõik riigi valitsused on selle ea paika pannud sooviga kaitsta võimalikult palju lapsi ja, ja murdeealisi, kuid sellest tekib siiski väga suur segadus ning seega Äh, see tähendab seda, et määrus muutub äh, keerulisemaks, komplekssemaks, äh, sellele, sõltuvalt sellest, kas keskendutakse last puudutavat õigusaktidele või siis käitlemist, käitlemisega seotud vastutava isiku ka seotud õigusaktidele. ma tahaksin lõpetuseks rõhutada, et äh, praegusel hetkel on vaja rohkem rõhuda ka ettevõtete vastutusele. E, suurettevõtted e, on sellest aru saanud, see tähendab seda, et and-, sest väga paljud vaatavad oma, üle oma andmekäitluse e, poliitikat ning paljud on viimastel nädalatel palunud tarbijatel, kasutajatel anda uus nõusolek oma andmete kasutamiseks. kuid samas kõige väiksemad ettevõtted pelgavad Eh, rakendust, selle määruse rakendust ja Prantsuse seadus eh, muudab eh, mõningaid rakendusaspekte, et muuta kasutusele võtmist, nõusoleku andmist paindlikumaks ning samas ka sertifitseerimismehhanismide laiendamist ning seda kõik selle nimel, et käit-, käitlussüsteemid oleks turvalisemad. ning CNIL näeb ette ka laiendatud kontrolle, mille on, mis on seadusega täpselt paika pandud, et tõhustada eh, koostööd ja eh, kasutada tõhusamalt korrigeerimismeetodeid. mitmed, eh, mitmed professionaalid on selles küsimuses olnud meiega konsultatsioonides, üritame võimalikult hästi ette valmistada ettevõtteid, aidates neil Eh, paremini hinnata eh, nende tegevuse kooskõla määr-, kõlastust määrusega ning eh, toetada neid ka tõhusamas andmete kaitsetegevuses. kokkuvõttes võib öelda, et andmekaitsemäärus on suur samm edasi Euroopa jaoks, sest see muudab ka digitaalettevõtted vastutustundlikumaks oma tegevuses. see on oluline praegusel hetkel, nagu näiteks, mil näiteks Cambridge Analytica on äh, väga suuri kõhklusi meie kodanikesse tekitanud. see on ka selge samm edasi, mis eristab meid meie konkurentidest Ameerikas ja Hiinas et kui liikmesriigid kasutavad äh, piisavalt mõistlikult äh, praegu välja pakutud äh, paindlikkust ja tegutsemisvabadust, siis see võib loota, et määrus aitab kaitsta praegusel hetkel Euroopa kodanikke, mis, mille kodanike andmeid, mille kasutus on praegusel hetkel piiramatu. Um, uh, suur tänu, olen, mul on väga hea meel sellest, et on tõsta-, selle üle, et on tõstatatud juba terve rida erinevaid teemasid ja enne, kui hakkan sõna andma esimestele parlamendiliikmetele, tahaksin äh, kutsuda teid üles täitma sõna soovimiseks vastavaid vorme, saatke need meie sekretäriaadile. mul on väga palju sõnasoove Euroopa Parlamendi liikmetelt, aga väga tore oleks, kui ka liikmesriikide parlamentide riik, liikmed sõna võtaksid. esimesena annan sõna härra Spolitisele Saksamaalt. vabandust, Lätist. Hello, thank you for uh, wholesome presentations and I have a suur tänu väga põhjalike ettekannete eest, mul on äh, kaks küsimust, kõigepealt üks küsimus proua Jelinekile tegite hea ülevaate sellest, mida olete Austrias saavutanud, mina olen parlamendiliige ja parlamendiliikmena tunnen loomulikult huvi selle vastu, kui palju te maksite kogu selle süsteemi loomise eest, kui palju see maksma läks. tegemist on äh, teenusega äh, loomulikult, aga palju see maksma läks teie jaoks, see huvitab mind ja teine küsimus on Poola esindajale. loomulikult Lätis on meil andmekaitseseaduse olemas alates kahe tuhandendast aastast ning see määrus asendab selle nüüd, aga kui me räägime väljakutsetest, siis äh, Facebook, Youtube äh, ja teised, äh, Google jäid mainimata. kas teie arvate, et me peaksime kasutama Äh, trusside vastast äh, määrust äh, või reguleerimist, sõltumata sellest, mis on juba Facebookiga juhtunud. jah, ma tänan. menetlus andmekaitseasutustele e, nimelt ei ole kaebuste esitamisel vaja midagi maksta andmekaitseasutustele Ich, äh, ich richtig... kui ma muidugi teie küsimusest õigesti aru sain, kui te pidasite silmas seda äh, nüüd, mida muude struktuuride väljaarendamine maksma läheb, meie kasutasime oma sisemisi ressursse, me väljastpoolt kedagi ei kaasanud hindamiseks ja mina mm, äh, ise olen saanud väljaõppe, kuidas toimuvad muudatused ja kuidas neid läbi viia organisatsioonides. ja me tuginesime omaenda kogemustele, nii et midagi täiendavat maksma ei läinud Austriale see. Uh, jah, ma jätan selle siis uh, praegu sinnamaani ja ülejäänud küsimused vastate hiljem. järgmine on Slovenijast härra Trišek. Hvala za besedo. Eh, zdaj najprej moram reči, da imam malo eh, težave s tem, kaj se pogovarjamo. suur tänu. kõigepealt pean ütlema, et eh, me, minu jaoks on probleem see, millest me räägime. mitte sellepärast, et tegemist ei oleks tähtsa teemaga, olen sellega tegelenud juba kakskümmend viis aastat, aga ma ei ole olnud eriti kaua professionaalne poliitik nii palju kui ma tean, siis äh, Soomes kavatsetakse luua tulevikukomitee või Soomes on tulevikukomitee ja meil kõikides parlamentides peaks olema, nendest asjadest oleksime pidanud rääkima äh, juba kakskümmend aastat tagasi. mida me siis oleme kakskümmend viis aastat teinud siin, mina olen ainult neli aastat poliitik olnud, tahtsin mainida, Aqua, Google'it, Facebooki ja teisi. tegemist on suurte korporatsioonidega, kel, kelle peakorterid ei ole Euroopa Liidus, me kõik teame seda. ja me oleme kuulnud siin palju räägitavat sellest, et tuleks luua Euroopa räniorg, aga tegelikult see on ainult utoopia, me peame ka oma brausereid, oma algoritme välja arendama. Prantsusmaal on oma brauser, mis kaitseb äh, privaatsust märkimisväärselt paremini ja kaitseb ka inimõigusi märkimisväärselt paremini. ja ja nüüd, kus me oleme juba kakskümmend aastat hiljaks jäänud, peaksime hakkama rääkima sellest, kuidas algoritme tuleks õigusesse sisse tuua, see kehtib ka robootika kohta, aga meie, poliitikud, peaksime kõigepealt mõistma, mis meie ümber toimub ning mida tehisintellekt üldse tähendab, me peaksime neid algoritme mõistma. me peaksime olema teadlikud ka sellest, et meie ühiskond vananeb, peaksime oma kodanikke paremini harima, ka neid, kellel ei ole arvutiteadmised nii põhjalikud, et nad saaksid ennast kaitsta, kaitsta ka oma äh, eraelu puutumatust, me oleme lihtsalt vektorid siin e maastikul. tänu teie sõnavõtu eest. võib-olla üks äh, kommentaar äh,, mis puudutab tuleviku komisjoni, siis meil on äh, tulevikutehnoloogia arengukomisjoni äh, ka Euroopa Parlamendis. suur tänu, mind huvitas väga see sõnavõtt, sest see küsimus on äh, ka Prantsuse parlamendis äh, kõne all ning räägime sellest tihti oleme rääkinud sellest võimalusest väikese artikkel lisada ning e, üks minu kolleegidest on äärmiselt keskendunud sellele küsimusele, meie kom-, e, teate ka komisjon seega olen ma täiesti nõus teiega, Euroopa peab vaatama tulevikku, e, ei ole mõtet kopeerida seda, mida teised juba teinud on, aga peame mõtlema Äh, mõtlema selle peale, millised peaksid olema me, milline peaks olema meie seisukoht kahekümne esimesel sajandil ja kuidas saaksime parema tuleviku garanteerida tulevastele põlvkondadele ning äh, tahaksin rõhutada seda, et antud hetkel meie konkurendid pole astunud selliseid samme nagu meie ning arvan, et see äh, teeb meile ainult au, mida me teinud oleme okay.. Um... suur tänu! proua Šimjelevitš, palun. vastan omalt poolt ka aeguvate seaduste kohta ning ettevõtete kohta Ameerika Ühendriikides. ma oma lühikeses sõnavõttes mainisin just nimelt seda, et isikuandmete kaitse üldmääruse on, üldmääruse suureks eeliseks on see, et see määrus kehtib ka Räniorus paiknevatele ettevõtetele ja teistele ettevõtetele. see määrus kehtib kõigile, kes äh, töötlevad andmeid Euroopa Liidus paiknevate inimeste andmeid, sõltumata sellest, kas nad on Euroopa Liidu äh, kodanikud või mitte. kas me oleksime pidanud seda tegema kakskümmend aastat tagasi? jah, tegelikult me oleme seda teinud juba kakskümmend aastat tagasi, sellepärast et põhimõtted ei ole uued, tegemist on lihtsalt äh, olemasolevate põhimõtete edasiarendusega selle määruse näos. Need määrused on põhimõtteliselt samad ja ei ole tegelikult kuhugi kadunud, see näitab, et need peavad vastu tehnoloogia arengutempole äh, ja tegelikult kui tehnoloogiliselt liiga spetsiifilisi seadusi vastu võetakse, siis need aeguvad, aga head põhimõtted ei aegu ja mis puudutab teenuseid, siis äh, tahaksite, et äh, Euroopa areneks konkurentsis äh, Ameerika Ühendriikidega, aga tegelikult me ei saa sundida inimesi valima mingisuguseid teenuseid, kui Ameerika Ühendriikide teenused on atraktiivsed inimestele, siis me peame inimesi kaitsma ikkagi, mitte lihtsalt nõudma kodanikelt turvalisemalt või ettevõtetelt turvalisemaid äh, teenuseid. ma arvan, et selles valdkonnas äh, tuleb selle, sellist äh, are,, sellise arenguga sammu käia. suur tänu, härra Lopes-Algiar, sotsiaaldemokraatide perest Euroopa Parlamendis. Um, tänan, esimees olen üks neist, kes tahaks kiita Äh, seda pakette kuuendal mail võeti see määrus vastu. esimest korda räägitakse üldmäärusest, sellel on kaks olulist komponenti. teiseks on see suur läbimurre neil on proaktiivne lähenemine andmekaitsele. mitte ainult avalikule sektorile, vaid ka erasektorile ning äh, andmekaitsepaketi ähm, horisontaalne lähenemine on äärmiselt oluline. mul oleks oluline küsimus liikmesriikide parlamentide esindajatele, seega siis liikmesriikidele. esimene neist on seotud äh, andmekaitseametitega, eh, millest eh, esimene oluline küsimus on artikkel kakskümmend üheksa. ja selle eh, seotus Andmekaitseametiga me peame mitte ainult selleks üleminekuks valmis olema, vaid äh, see peab olema kõik äh, ka esile tõstetud liikmesriikide vastavas äh, seadusandluses. ning ma tahaks küsida liikmesriikide käest midagi sammude kohta, mis on astutud selleks, et, et ajastus oleks õige, et et eh, nõustamis ja samuti ka eh, kontrolli eh, protsessid oleksid õigeaegselt ja õigesti läbi viidud ning teine küsimus puudutab praegusel hetkel tehtavat tööd Euroopa Parlamendis, mis on seotud e andmete kaitsega, sest praegusel hetkel liikmesriigid blokeerivad selle edasist arengut. see ei ole ainus juhtum, kus liikmesriigid ja nõukogu blokeerivad olulisi õigusakte. tahaksin pöörduda liikmesriikide esindajatele e, poole, et öelda, et meenutada, et e, ka teist sõltub see, et Euroopa õigusaktid äh, viidaks ellu, et, äh, et, äh, et ka era e, e-andmete kaitse oleks lahutamatu osa eurooplaste põhiõigustest. aitäh, sooviksin nüüd anda sõna härra Pudlovskile Poolast. Thank you for picking up this subject suur tänu, suur tänu, et äh, te andmekaitse teema tõstatasite. mulle väga meeldis see, mida ütles Katarzyna Šmjelevitš ja mul on omad kommentaarid ja me tahaksime, et teised riigid kommenteeriksid äh, seda ka tegemist on andmekaitse valdkonnas ühe olulisema õigusaktiga, ma ei tea, kuidas on teie koduriikides lood, aga minu koduriigis on jäädud päris hiljaks selle asjaga, ettevõtted on jäänud maha. nii nagu minu sõber äh, Sloveeniast, härra Trevitšek ütles, mina ei ole ka poliitik olnud kaua aega ja ma olen olnud ettevõtja, äh, ettevõtte juht, töötaja ja nii edasi suured ettevõtted, neil on õiguslikud ressursid olemas ja teevad asju nagu kord ja kohus, aga väikeettevõtted äh, on jäänud maha selle määruse tõlgendamise, arusaamise ning ettevalmistamisega ja ma tunnen muret sellepärast, et kuidas vältida seda, et tekivad õigusvaidlused äh, ja igasugused, igasugune nagistamine sellel teemal, et asju ei tehta nagu kord ja kohus. meie ülesandeks, nagu ma aru saan, on tagada parem kaitse meie kodanikele, andmete väärtuse parem mõistmine ning andmete parem haldamine ettevõtetes, aga saavutame siin praegu seda, et äh, ettevõtted on potentsiaalse karistuse ohus ning nõuame nendelt äh, suurt muutust. nii ei peaks tegelikult muutusi ellu viima minu meelest. minu ettepanek teile oleks, et äh, et me mõtleme selle üle, kuidas me tahame, et need asjad praktikas rakenduksid, kui me tahame, et määrus toimiks pärast kahte aastat ning inimesed teaksid, mida see tähendab, siis võib-olla peaksime seadma endale äh, eesmärgiks, et aasta aja pärast me teame, mis toimub erinevates riikides, suuremates riikides me ei tea, kuidas see kujuneb kohalikul tasandil, nii minu meelest peaks asjale lähenema kõigepealt peaksime andma võimaluse asjadest aru saada, me oleme palju maha jäänud ja ma arvan, et see ei kehti ainult minu riigis, vaid ka paljudes teistes Euroopa osades. õigusliku protsessiga, parlamentide vastuvõtmisega jõuab kiiresti ühele poole, aga see, et ettevõtted asjadest aru saaksid, saaksid ettevalmistuse teha, ettevalmistusi teha ning õiged menetlused andmekaitseks paika, see võtab aega. suur tänu selle sõnavõtu eest väga teretulnud kommentaar. eks me kõik tahame paremini aru saada sellest, mida me teeme. nii et äh, tänane kohtumine on äh, suurepärane võimalus äh, seda paremat arusaamist saavutada. ja nüüd proua Akosaboli Kreekast. You have to use the microphone. Te peate mikrofoni sisse lülitama kõigepealt oh.. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να συγχαρώ. jah, ma tahan kiita eh, korraldajaid selle arutelu eest, pidades silmas, et eh, üldmäärus õige pea jõustub Euroopa Liidus. me kõik oleme kursis, et tehnoloogia areng on olnud tormiline, mis tähendab, et on vaja muuta ka varasemat õiguslikku raamistikku, mis on olemas aastast tuhat üheksasada üheksakümmend viis. tollal internetti oli veel üsna vähe kasutusel ja tähtis on nüüd tagada, et määrust hakataks kohaldama ühesuguselt kõikides liikmesriikides. me näeme, et tehnoloogia tormiline areng jätkub ja see tähendab seda, et meiegi peame väga kiiresti tegutsema. nüüd, mis puudutab minu koduriiki Kreekat. see õigusakt, mida meie kohaldame sisaldab ka rakendusmeetmeid. ja meie parlament hakkab nende üle lähipäevil hääletama. me arvame, et need meie meetmed võimaldavad meil paremini eh, dire-, põhimääruse sätteid rakendada ja andmekaitseasutus meil Kreekas juba on suure töökoorma all, mis tähendab, et neile on vaja eh, toetust veel täiendava personali näol. Eh, teine asi, kohtud. kohtud eh, on meil sõltumatud, aga neid on vaja rohkem teavitada ja võib-olla koolitusseminare kohtunikele korraldada nendes küsimustes. ma tänan selle sõnavõtu eest on veel eh, parlamendisaadikud, kes on sõna soovinud juurde veel, kasutage siis neid vorme. härra Dias de Mero, Rahvapartei Euroopa Parlamendist. suur tänu. kõigepealt eh, südamest tervitan kolleege liikmesriikide parlamentidest ja tervitan eh, oma kolleege Hispaania parlamendist eriti. Eh, jah, eh, terve rida küsimusi on tõusetunud ja me tegeleme siin praegu arvamuste vahetamisega. ma tahaksin juhtida tähelepanu ühele teemale ja ka küsimuse esitada. kõigepealt ma olen kindel selles, et te kõik mõistate, et ülevõtmise ajal toimusid ka arutelud ja Euroopa Parlament eh, oma menetluse ajal koges ka mitmeid raskusi. Eh, mina olen kogu aeg olnud nende teemadega kursis ja meie, mul oli eriti südamel politsei ja kriminaalõiguse valdkonnas äh, nende andmete kaitse, Europol, Eurojust, Frontex ja maksuküsimused. jah, probleemid olid väga suured. meie oma õiguslikud algatused tulevikus võivad kaasa tuua probleeme ja sellepärast on vaja ka kohandada ja korrigeerida määruse teksti vajaduse korral. mind üllatab see, et neli sõnavõtjat, kes olid niivõrd hästi valmistunud, on kõik kohale tulnud, aga meil on ka, kutsusime ka neid, kes, veel juurde inimesi, kes ei tulnud kohale. E miks andmekaitse inspektor ei ole kohal? jah, on põhjendatud küsimus, aga meil on siin liikmesriikide andmekaitseasutused hästi esindatud ja nemad räägivad oma kogemustest. härra Fue Belgiast. Merci, merci beaucoup. Je voudrais poser une question qui est évoquée. Suur tänu. palun lülitage sisse mikrofon, palutatakse kõnelejalt. ma tahaksin rääkida sellest, mida rääkis proua Henn, on alaealiste kaitsest. mina olen seotud ühe vabaühendusega, kes kaitseb kodanikke just selles valdkonnas ja me teeme, me oleme andnud liikmesriikidele manööverdamisruumi selles valdkonnas, äh, et seda õigust tagada ja vaidlustamisõigust, mis arvavad äh, teised vabaühendused äh, sellest teemast? soovite vastata sellele küsimusele? Uh, thank you for the question. suur tänu. jah, alaealiste kaitse. ma ei pea niivõrd oluliseks seda ealist künnist, sellest on väga palju räägitud, kas peaks siin olema kolmteist aastat või kuusteist aastat. Eh, jah, nooremad ja üha nooremad eh, kasutavad online teenuseid meil, nii et eh, suurem läbipaistvus ja kasutajapoolne kontroll ja kasutajate eh, õpetamine ja harimine eh, on aktuaalsemad teemad. ja eh, tähtis on, et meie omalt poolt jah, tegeleksime sellega ja nii parandaksime alaealiste aspekti. ma ei arva, et kui me mingid spetsiifilised mehhanismid looksime, siis nii paremini kaitseme alaealisi, sest nii raske on kontrollida ja jõustada kohustusi kontrollida kasutaja iga. aga mida paremad üldnormid meil on, seda paremad tulemused on ka alaealistele. suur tänu. proua Sinjun, soovisite ka sel teemal sõna? meil äh, olid äh, tihedad arutelud Prantsuse parlamendis sel teemal. mina lähtusin äh, tõepoolest sellest, et kõige olulisem on teavitus, koolitus. oleme rääkinud viieteistkümnest aastast, aga samas oleme rääkinud selles seoses ka tõhustatud teavitusest. on vaja teavitada ja õpetada lapsi juba väikesest peale, rääkida digitaalvaldkonnaga seotud ohtudest. seega sellega seoses peame ka haridussüsteemiga koostööd tegema, kes selle valdkonnaga samuti seotud on. samas aga ma pöördun oma kõrvalistujate poole, te ütlete, et iga pole oluline siiski õiguslikult on see oluline, sellel võivad olla tõsised tagajärjed ettevõtete jaoks, kes kogu menetlusprotsessi peavad paika panema. ma tänan. ja järgmine on härra Rallo Hispaaniast. aitäh teile, härra esimees, ütleb härra Raiu eh, tahaksin rääkida alaealiste eaküsimusega. Eh, minu jaoks on üks asi, mis eh, eh, väga tõsine on, siin murettegev on, sest see on tegelikult tõeline revolutsioon andmekaitses ning räägi, leian, et reaalsus hakkab normatiividest erinema kui üritatakse kombineerida ühest küljest äh, reaktiivset, äh, ühest küljest reaktiivset, teisest küljest äh, proaktiivset strateegiat. see on ka see suur väljakutse, mille enda peale on võtnud suure uuendusena praegune määrus. ning siin on nähtavad teatud sellised asjaolud, mis äh, tähendavad seda, et proaktiivne strateegia äh, muutub äh, vähem tõhusaks kui reaktiivne strateegia. ning nagu Prantsuse esindaja ütles, et määrus ei hoia ära seda, et tekib suur see erisus erinevate liikmesriikide ökosüsteemide eh, vahel selles valdkonnas. meil eh, räägitakse siin igasugustest eh, vanuseastmetest kolmeteistkümnest kuueteistkümne eluaastani, Prantsusmaa näiteks jäi viieteist juurde, mõned teised kolmeteist, teised neljateist, kolm, kolmandad jälle kuueteist aast-, eluaasta juurde, see muudab aga Eh, kogu määruse rakendamise äärmiselt keeruliseks. meil on siin ka väga ilmekas näide ning eh, mis on seotud Whatsappiga. nimelt on saadetud eh, kiri Whatsappi poolt liikmetele sõnum, kus palutakse nende Eh, nende lubadust, eh, eh, nende luba kasutada edasi andmeid sõltudes siis sellest, kui, kui vana kasutaja on. tingimus peab olema nende jaoks see, et kasutaja peab olema vähemalt kuusteist, ühesõnaga nemad on kasutanud, võtnud kasutusele kõige kõrgema eamäära, mis on ette nähtud. nii et kõik need kasutajad vanuses üheksa kuni viisteist aastat Eh, vajutavad eh, siis eh, klahvile jah. ning loomulikult samas nad ei ole kõik kuueteistaastased ning andmekaitseametnikel on Neil on kohustus garanteerida sätteid, et ettevõtted võtaks kasutusele mõistlikud meetmed selleks, et kontrollida andmete õigsuse edastust see on aga väga suur väljakutse, et ei tekiks usaldamatus äh, kasutajate ja normatiivi vahel, mis praegusel hetkel hakkab äh, kehtima ja mis äh, praegusel hetkel on näidanud, et teatud tühikuid ikkagi kipub edasi tekkima. suur tänu. kas veel keegi soovib sõna? aitäh selle märkuse eest. jah, väga tähtis on, et me kõik vaataksime, kuidas suurettevõtted äh, hakkavad nüüd update'e kasutama lähinädalatel oma eraelu puutumatuse kaitsepoliitikas, et lihtsalt äh, linnukese panemine kasti, et ma olen kuusteist aastat vana, ei tähenda mitte midagi. jah, mm, äh, muidugi suur erinevus on kümne ja kuueteistaastaste vahel, aga meil lihtsalt ei ole tõhusat mehhanismi, mis hoiaks ära alaealistel online eh, tegevuse. Eh, nii et me peame eh, jah, ka mõtlema selle peale, et igasugused keelud teatud eani mitte kasutada veebi, ei toimiks ju. nüüd paljud pakuvad äh, võimalust, et anda nõusolek praegu või hiljem, et mitte kohe jah või ei nõusolekule anda. E, nii et äh, äh, antakse praegu ka võimalus hiljem oma nõusolek anda, aga see juba tähendab kõrvale hiilimist minu arvates määruse sätetest okei okay,, thank you very much. suur tänu. neli eh, Euroopa Parlamendi saadikut on sõna soovinud ja ma annan kõigile neile neljale sõna. aga kui mõni liikmesriigi parlamendi saadik vahepeal sõna soovib, siis palun pange end kirja sinisele vormile ja saatke see sekretäriaadile. proua Sippel Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Euroopa Parlamendist esimesena. suur tänu. mina tahaksin nüüd tagasi vaadata. me otsustasime selle määruse ära aastal kaks tuhat kuusteist ja kaks aastat on olnud valitsustel, ametiasutustel, ettevõtetel, vabaühendustel võimalik olnud valmistuda jõustumiseks aga mul on jäänud mulje, et alles viimastel nädalatel mõned sidusrühmad hakkasid tegutsema ja valmistuma. vastasel korral, e, kuidas selgitada, et viimasel neljal nädalal tulevad minu büroosse nüüd juba väga suurel hulgal konkreetsed küsimused, millest e, varem nagu keegi kuulnudki ei olnud kaks aastat oli aega valmistumiseks ja eesmärgiks oli harmoneerida standardeid. andmekaitse on ju kogu aeg olnud ka enne seda üldmäärust, aga nüüd eh, tahame näha ühte normi kogu Euroopas ja see teeb elu lihtsamaks VKE-dele ja kodanikele ka, eh, kui nad piiri ületavad. tegemist on ühtse standardiga. nüüd eh, liikmesriikide valmistumine ja oma õigusaktide kohandamine on minu üks küsimus ja teiseks küsimus reguleerivatele asutustele. siin on pressiteade, mis ütleb, et kahekümne neljast ametiasutusest, kes vastasid kahekümne neljast ainult seitseteist leiavad, et nad on täielikult valmis tegutsema uute tingimuste kohaselt, mis üldmäärus seab. nii et andmekaitseasutused, kas nad on valmis kontrollima ja aitama äriühinguid täitma norme, oli küsimus. ja väga tähtis täpne küsimus, sellest ei räägita küll otsesõnu juttu üldmäärus, aga mis juhtub fotodega? see on üks teema, mis ikka ja jälle tõusetub. kui mul on foto, millel on inimesed kuskil tänaval või jalgpallistaadionil või turult kas ma saan kasutada seda fotot ja raha teenida sellega või mul on vaja nõusolek saada kõigilt, kes seal fotol on. võib-olla äh, proua Henjon või proua Jelinek, räägite, kuidas see asi on teie koduriigis reguleeritud? suur tänu. proua Jelinek, võib-olla vastate? ma tänan. suur tänu nende küsimuste eest eriti mis puudutab ettevalmistustööd. mitte ainult teie bürood ei pommitata küsimustega, meid ka. ja meid on juba kaks aastat nende küsimustega pommitatud ja viimastel kuudel ja nädalatel edasi. ja see on tõesti hämmastav. ja jääb mulje, et andmekaitse on kuskilt taevast alla kukkunud äkitselt jah, meil Austrias juba neliteist aastat on andmekaitseseadus tegelikult ju olemas aga see määrus on edasi arendusdirektiivile ja ühtsete standardite kehtestamine kogu Euroopa Liidus ja liikmesriigid peavad kohandama oma õigusruumi eh, selleks, et mingit meelepärase jurisdiktsiooni otsimist ei tekiks tulevikus. jah, asjad peaksid olema juba ammu selged ja ettevõtetel on ju peaks olema juba aastakümnete kogemus andmekaitse rakendamisega. küsimus nüüd, et mis nüüd täiendavalt juurde tuleb, millised kohustused veel tekivad? mõnikord ma ütlen neile vastuseks, et aitab see, kui te loete teksti. määrus on kaks aastat olemas olnud, jõus olnud ja ette näinud ka selle armuandmisperioodi ajapikenduse kaks aastat siin ei ole midagi uut et kahekümne viies mai ei ole mingisugune taevast kukkunud kuupäev. see ei ole mingi saladuses olnud kuupäev. väga paljudes keeltes on täiendavaid kommentaare koostatud määruse teksti kohta. ja on asju, mida alles Euroopa Kohus peab hakkama selgitama, aga see ei takista äh, sätete kohaldamist. nüüd küsimus et kahekümne neljast ametiasutusest ainult seitseteist tunnevad, et nad on täielikult valmis eelseisvate ülesannete täitmiseks. loomulikult me ei tea, kui palju piiriüleseid juhtumeid tekib järgmistel nädalatel, kuudel, aastatel. me ei tea seda, see ebakindlus loomulikult tekitab olukorra, kus on eh, eh, võimalik, et ametiasutused leiavad, et nad ei ole päris valmis. ma saan sellest eh, inimlikult aru ega mina, mul ka ei ole kristallkuulikest, ma ei tea, kas Austria andmekaitseasutus on ikka piisavalt valmis tulevikuks. jah. see on ka teistega nii, ega see mind rõõmsaks ei tee, lihtsalt sellega tuleb leppida. ja loomulikult me üritame kõik nõudmised, mis määrus meile paneb, ka täita. ja peale selle on ju võimalus Euroopa Komisjonil vastavalt öö, artiklile viiskümmend kaks lõige kaks ka tegutseda, kui varustatus ei ole piisav, et oma ülesandeid täita ametiasutustes. see on selline laiem nagu taust. jah, osa ülesandeid langeb ära ja osa tuleb juurde. varem meil koha peal tekkisid tegelikult ametiasutused trahvimisega, kui sätteid rikuti. aga meil on vaja nüüd mõttelaadi muuta, meil on isegi lausa osakond olemas. ma ei tea, kui suure koormuse alla see eriosakond äh, satub pärast kahekümne viiendat maid, aga me peame olema valmis ülesandeid täitma ja liikmesriikide parlamentidel ka on ülesanne valitsust üles kutsuda kõiki nõudeid täitma. härra Henjon see teie küsimuses on mitu eri osa. see, mis puudutab meie riiklikku vastutavat ametit, siis nagu ma seda ütlesin, et see NIL eksisteerib seitsmekümne kaheksandast aastast peale ning loomulikult on ta arenenud, muutunud aastate jooksul, tal on uusi õiguslikke võimalusi, tehnilisi võimalusi <clears throat> märkimisväärselt rohkem eksperte ning loomulikult äh, see uus tekst äh, tähendab seda, et nende kohustused äh, laienevad, neil on selleks vaja ka rohkem meetmeid. praegusel hetkel me oleme loomulikult kõik sellest teadlikud Prantsuse parlamendis, siin on eelarveline aspekt oluline. nii et loomulikult teeme me kõik selle nimel, et meie riiklik vastutav amet äh, saaks äh, enda tegevust tugevdada järgnevatel aastatel, on selleks juba mitu aastat ette valmistanud äh, ning äh, andnud välja juhiseid, õppevideoid, konverentse korraldanud, samuti üritati kodanikuühiskonda teavitada, pöörduti ka näiteks professionaalsete ametiühingute poole, kes tegelesid oma liikmete teavitusega. meie parlamendi liikmetena üritasime samuti äh, selle, äh, seda teksti käia tutvustamas ettevõtetele ning loomulikult äh, ettevalmistustase on erinev vastavalt ettevõtete suurusele. kõige väiksemad ettevõtted on tihtipeale mures ja samas on meil ka oluline roll. jah nii et äh, hmm.. Hmm. nii et loodetavasti see tugevdatud äh, toetuse ühendamine jätkub järgnevatel kuudel. võib-olla veel paar äh, märkust hmm mis puudutab sõnavabadust, on loomulikult sellega seotud ka artikkel kaheksakümmend viis liikmesriigid peavad oma tööd tegema rohkem. Prantsusmaal on ka õigus äh, oma hmm. nii et äh, loomulikult äh, on see tekst, mis on ole-, erinev sellest tekstist, mis eelnevalt olemas oli suur tänu. meil on nüüd veel liikmesriikide parlamendist kaks saadikut, kes sõna soovivad ja siis ülejäänud Euroopa Parlamendi saadikud. Äh, proua Eskin, Saksamaa on järgmine. ja guten morgen, vielen dank. härra Eskin, ma tänan. Äh, arutada neid teemasid siin jah, meiegi huviga vaatame, kuidas uus määrus hakkab mõjutama meie elu ja kuidas praktikas kõik hakkab välja nägema. jah, Saksamaalt uudised. meie föderaalkohus otsustas täna ühe juhtumi osas, mis seondub ka andmekaitsega. ja me vaatame, millised tagajärjed sellel on, sellel kaasusel. meil Saksamaal nagu kõikides teistes liikmesriikides ollakse pisut mures, vaatamata sellele, et kaks aastat on olnud aega üle võtta see määrus ja kõhklusi tekitab see, kuivõrd kiiresti järelevalveasutused hakkavad nüüd trahvima ja hoiatuste lainet on oodata kõigepealt ja kodanikuühiskonna organisatsioonid on samuti väga mures ja just väikesed ühendused on mures. ma tänan härra Martin Toledano Hispaaniast suur aitäh, härra esimees. selge on see, et me tegeleme praegu valdkonnaga, mis on pidevas arengus. see areneb pidevalt edasi esi, esialgsest andmekaitseseadusest liikmesriikides, mis võis olla tõhus või siis ka mitte, kuid igatahes oli ta põhimõtetes sarnane paljudes liikmesriikides. praegune on suur samm edasi, kuid see pole kindlasti viimane, me areneme ja kohaneme edasi. ma soovisin rääkida eh, Hispaania siseasjade komisjoni eh, esindajana härra Diaz de Mera seda eh, komisjoni mainis. meil on siin palju juttu direktiivist, aga meil on ka määrusest, vabandust, isikuid. Eh, oleme rääkinud siin kuus, kuuesaja kaheksakümnest ja kuuesaja kaheksakümne ühest eh, ning eh, võttes arvesse, milliseid erinevaid õiguskaitseüksuseid, ka vastutavaid ameteid on Euroopas, on ka selge see, et on mitmesuguseid ameteid, mis äh, on seotud ka ettevõtetega, ettevõtetel on eesmärk ühest küljest teenust osutada, teisest küljest ka majandustegevusega edasi areneda, seega on palju selliseid äh, ameteid, äh, mis peavad väga hoolikalt tegelema ähm, andmekäitlusega, et samas tuleb neil tegutseda ka, ka tarbijakaitsega ning kontrollitegevusega Eh, nagu siin mitmed kolleegid eh, on juba öelnud, eh, on siin ka kokkupõrge tsiviilõiguse ja kaubandusõigusega liikmesriikides, mis keelustavad näiteks alaealistel lepinguid sõlmida ning näiteks liitumislepingud võrgustikes erinevate platvormidega ühinemine, siis peab väga spetsiifiliselt alaealisi kaitsma, sest tihtipeale need lepingud, mis sõlmitakse, mis Äh, mis, äh, kui nad jõustuvad, on nad vastuolus liikmesriikide seadustega. suur tänu, proua Gomes, sotsiaaldemokraadid, teie fraktsioon Euroopa Parlamendist. jah, kõigepealt tahaks vastata meie Läti kolleegile, kes enne küsis, et kas ei peaks kaaluma ka äh, trustide vastast õigusakti, et nende suurte platvormide positsiooni kärpida nagu Facebook ja Amazon ja nii edasi. jah, mina olen täiesti nõus, meil on väga-väga seda vaja ja peale selle on meil vaja maksustada nad. ja see on peatähtis küsimus. mitte ainult nende domineeriva positsiooni kahandamine, vaid äh, tähtis on ka selles valdkonnas VKE-dele võimalused luua, võrdväärsed tingimused kõigile ja meie seadusandjatena kanname siin vastutust. Euroopa Parlament äh, on äh, komisjonile konkreetseid ettepanekuid teinud ja arutame komisjoniga neid ja digimaksustamine on üks valdkond, millega me tegeleme. nii et see on tõesti väga-väga tähtis äh, ja tegemist on ühe alaga, kust me saame tegelikult topelt võimeldada seda, mis on kirjas praegu üldmääruses sest see on täiesti hämmastav, mis toimub digimaailmas praegu. me teame, milline mõju kõigel sellel on ülejäänud ühiskonnale. ja teades, et üldmäärust hakkavad kõik ühteviisi kohaldama ja teame ka seda, et on täitsa võimalik välja uurida, mis toimub meie isikuandmetega erinevates platvormidel kogu maailmas. ja mitte ainult turule orienteeritud platvormidel nagu Cambridge Analytica ja teised. aga kui me vaatame, mis toimub äh, Alibabaga ja teiste platvormidega. Neilgi on suur hulk isikuandmeid, mida kõike hoitakse Hiinas. mida me sellega ette võtame? ma arvan, et meie Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid ei tohi seda unustada ja paljudel valitsustel on lepingud sõlmitud nende platvormidega. ja Euroopa kodanike andmed on neile platvormidele kättesaadavad nii et kas te ka selle peale olete mõelnud ja kuidas siin talitada? ja olen väga nõus nende kolleegidega, kes ütlesid, et on vaja kohtunikke, prokuröre eh, korralikult koolitada. jah, sellises maailmas me elamegi, see on vaja. ja kindlasti väga palju juhtumeid hakkab tulevikus kohtusse jõudma. aga liikmesriikide vastutus üritame, et India äh, Harar programm, see on riiklik ID-programm ja seal ametnikud ise kuritarvitavad, väärkasutavad isikuandmeid oma isikute puhul sotsiaalkindlustusmaksustus äh, andmeid võidakse väärkasutada. Äh, jah, üldmääruses võivad olla normid küll kirjas, aga siis, kui sellised väärkasutusjuhtumid tekivad, siis peavad asjad äh, jääma kohtute otsustada. kas te mõtlete ka selle peale tulevikus, kui jõustub üldmäärus? Uh... ma tänan. kõigepealt et ma tahan Euroopa Parlamendi saadikutega ühele poole saada ja siis meie panelistid vastavad. proua Stevens kõigepealt. suur tänu ja tere hommikust. jah, väga palju küsimusi on juba tõstatatud, aga mina tahaksin tagasi tulla selle juurde, et meil on nüüd olemas üldmäärus Euroopa Liidu tasandil, aga kuidas siiski tagada, et seda hakatakse tõlgendama ühesuguselt? kakskümmend kaheksa liikmesriiki praegu, kakskümmend seitse tulevikus ja neil kõigil on oma andmekaitseasutused, meil on suuremad ja väiksemad liikmesriigid, kellel alati ei tarvitse olla ühepalju ressursse kasutada. ja tähtis on, et tõesti ühesuguselt kõik hakkaksid tõlgendama seda määrust ja kas Euroopa andmekaitse inspektor sekkub, kui ta näeb, et liikmesriik ei pea tekstisätetest kinni või tõlgendab neid sätteid valesti, kas mingi koostöömehhanism on ette nähtud parima praktika vahetamiseks või eh, puhuks, kui tekivad tõlgendamisprobleemid ja kas ka Euroopa Komisjonile on ette nähtud siin roll? stimuleerida ja tagada, et määruse rakendamine tõesti toimuks ühesuguselt. ja kuidas on lood väikeettevõtetega? Nendest on siin ka juba juttu olnud. on samas ka mittekasumit taotlevad organisatsioonid, vabatahtlike ühendused, kuidas nemad hakkavad kohustusest kinni pidama? tihtipeale õigus nõu on kallis. kuidas toetada neid väiksemaid? ja te rääkisite siin koolitusest ja väljaõppest, et ettevõtete töötajaid koolitada, aga me oleme ühe tähtsa rühma ära unustanud, nimelt vanurid ja lapsevanemad eriti lapsevanematel on vastutus oma laste eest ja tähtis on tagada, et lapsed saaksid abi, nii nagu nad seda vajavad, et nad mõistaksid, mida neilt oodatakse. ja suured firmad nagu Facebook ja teised, kes võib-olla äh, hakkavad üritama määrusest kõrvale hiilida ja ikkagi edasi kasutada, töödelda isikuandmeid siin on väga kitsuke piir. kuidas nende asjadega tegelema tulevikus hakatakse mm,? Oui. ma tänan. meil on veel üks liikmesriigi parlamendi saadik Hispaaniast. suur tänu, ütleb proua Vindel. suur tänu ka andsite mulle võimaluse sõna võtta. see määrus, mis jõustub, toob kaasa suure muutuse. puudutab äh, ettevõtjate äh, tegemisi, eraelu puutumatust ja ka järelevalveasutuste tööd. meie Hispaanias praegu arutame oma eelnõu äh, parlamendis alamkojas meil on raport valminud, sellesse tehti üle kolmesaja viiekümne muudatusettepaneku ja nüüd saab näha, kuidas näeb välja raport, mis läheb komisjonile parlamendis käsitlemiseks. tähtis on jah, et igasugused normid oleksid kooskõlas reaalse olukorraga võib-olla need liikmesriigid, kus juba andmekaitseseadused on olemas, räägiksid oma praktikast, et me saaksime neid kasutada oma siseriiklike õigusaktide väljatöötamisel um.. suur tänu. proua Intvelt, ALDE fraktsioonist Euroopa Parlamendist saab järgmisena sõna. Um, suur tänu, on hea meel, et meil täna see kohtumine siin toimub. mulle meenuvad äh, need paljud-paljud kohtumised, mis meil kõigepealt eh, pidid toimuma, et see määrus teoks saaks. me töötasime aastast kaks tuhat kaksteist peale, veel enne asusime selle teemaga tööle, kui ettepanek tuli Euroopa Komisjonilt. nii et suur-suur tänu eh, kõigile ja aitäh ka Cambridge Analyticale, kes eh, väga head argumendid tõi päevavalgele meie määruse kasuks jah, meilgi on väga palju küsimusi tulnud, inimesed on mures, mida see määrus tähendab, kas nad peavad seda kohaldama, kas nad peavad hakkama kinni pidama nendest väga keerulistest küsinõudest või mitte. ega me nullist ei alusta, nagu proua Sipper juba ütles, on juba ju olemas direktiiv aastast üheksakümmend viis. ja mis mulle muret teeb, on see, et näib, et nii vähe teatakse asjast ja jõustamine ka on olnud niivõrd nõrk, et inimesed isegi ei ole teadlikud, et andmekaitse juba eksisteerib. kui täna juhitakse mingit firmat ja siis ühel hommikul ärgatakse eh, ja avastatakse, et nüüd tuleb õiguskaitse, et tuleb andmekaitse määrus, siis mida viimastel aastatel, viimasel kahekümne aastal see firma on teinud? sellest me peame ka õppima ja mulle näib ka, et väga palju on arusaamatust, paljud inimesed leiavad, et nad peavad hakkama nüüd kinni pidama väga rangetest normidest ja väga keerulisi meetmeid hakkama võtma. mitte kõik ei pea seda tegema, kui on teil mingi pagaritöökoda või mingi väike pood, siis ei pea te hakkama kohaldama samu norme, mis Facebook. võtke asja rahulikult. asi ei ole nii hull aga mis mulle muret teeb ja täna pärastlõunal me räägime sellest, paraku ma ei saa ise kohal olla. nimelt direktiivi rakendamine. tegemist oli paketiga ja on murettekitav see, et direktiivi rakendamine on pea nullilähedane. liikmesriigid ei ole kiirustanud rakendamisega, aga miks nii? ja ma tõesti tahaks üles kutsuda liikmesriikide parlamendi saadikuid seda aktuaalsena käsitlema koduriigis, sest jõustamise tähtaeg on juba käes. nii et tähtis on, et liikmesriigid kiiresti rakendaksid ja kui nad seda ei tee, siis tuleb käivitada rikkumismenetlus. Thank you very much uh.... suur tänu veel üks liikmesriikide kõneleja, härra Mikolotšik Poolast. palun. suur tänu, esimees. lugupeetud daamid ja härrad, kõik teie kommentaarid, mis puudutasid alaealisi, on minu jaoks väga olulised tegelikult on väga palju probleeme seotud praktikas alaealiste kaitsega. ka minul on äärmiselt kahju sellest, et äh, isikuandmete kaitse üldmääruse küsimuses on pis-, on liiga vähe teadmisi. Poola senatis äh, oleme me olnud oma töörühma selleks, et parandada laste turvalisust virtuaalmaailmas ja see teema on väga tähtsal kohal meie tööpäevakorras keskendume peamiselt andmete läbipaistvusele, andmete töötlemise läbipaistvusele. see info in,, info peab olema esitatud äh, kergesti mõistetaval kujul, iseäranis kui me räägime alaealistest, ja ka vanematel peavad olema vajalikud teadmised ning kogemused selles osas, kuidas kaitsta oma lapsi, kui nad puutuvad kokku andmete töötlemisega ning kõigi probleemidega, mis sellega võivad kaasneda. tahame kirjutada kirja oma haridusministrile seoses isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumisega ning me tahaksime, et koolides korraldatakse teavituskampaaniad ning võib-olla sellealane teavitus tuleks võtta lausa õppekavva, et lapsed ei tea, ei oleks teadmatuses ega peaks pimesi kompama äh, andmekaitse maailmas. meil on vaja korralikku haridust, alaealiste koolitamist, aga mitte ainult, meil on vaja koolitust ju ka õpetajatele selle teabe tähtsust äh, ei saa alahinnata. igasugune teave selle kohta, kuidas oma isikuandmeid paremini kaitsta, on kasulik ja seda tuleb teha, sellist koolitust tuleb teha süstemaatiliselt. ja nüüd proua Hoolmeier Euroopa Parlamendi Rahvapartei fraktsioonist. suur tänu, kõigepealt üks puht saksa asi, kui me loeme, mida komisjon on öelnud, jaanuaris tuli teatis komisjonilt, et need on suunised, mis puudutavad põhimääruse rakendamist kahekümne viiendast maist. kui ma lugesin seda dokumenti, siis endiselt on mul küsimusi ja kui ma veel kord loen, et isegi andmekaitsespetsialistid töörühmas artikkel kakskümmend üheksa kuni tänaseni eh, töötavad eh, profileerimise eh, teema kallal läbipaistvus, akrediteerimine, sertifitseerimine, nõusoleku andmine, siduvad eeskirjad ja nii edasi ja nii edasi. Neid suuniseid ei ole veel lõplikult välja töötatud, neid ei ole tänaseni, mis tähendab, et Euroopa Liitki peab jõudu pingutama. ei piisa sellest, et mis me oleme vastu võtnud, ei saa, et komisjon siis hakkab tööle ja kuidagimoodi üritab tagada ühesuguse arusaamise sätetest. jah, alati me läheneme asjale eh, suurettevõtete seisukohast, aga VKE-del ei ole niivõrd palju eh, võimalusi advokaate palgata, kes eh, siis vaataks, et tõesti kõik korrakohaselt üle võetaks. Nad ei ole juristiliselt nii osavad, nad ei saa ka omale seda rahaliselt võimaldada, seda teenust sisse osta, nii et neile on vaja appi minna. ma ei tea, kas see on andmekaitseametnike ülesanne, meil on eh, kuusteist erinevat andmekaitse inspektorit kuueteistkümnel liidumaal, kes erinevalt tõlgendavad seda määrust ja kui meil juba Saksamaa piires on kuusteist erinevat tõlgendust, siis huvitav, kuidas see Euroopa Liidus hakkab välja nägema. nii et meil siseriiklikultki on kuusteist erinevat tõlgendust millega meil tuleb nüüd toime tulla. nii et ma arvan, et eh, kõigepealt peab eh, jah, eh, mõtlema selle peale, et mitte niivõrd suurettevõtetega tegeleda, vaid üritagem just väiksematel toetust anda ja ma palun, et liikmesriikide esindajad mõtleksid selle peale, sest tõesti on ettevõtjaid, kes praegu sulgevad oma kodulehekülgi, sest nad kardavad, et nad on seal midagi valesti teinud ja neid võidakse kohtusse anda. see on täiesti irratsionaalne. kui kondiiter ei täida, ei pea täitma väga palju kriteeriume, siis ometi on tal hirm, et teda võidakse sanktsioneerida. ja selline on olukord, tahame seda või mitte. nii et jah, palun tulgem sealt ülevalt poolt natuke allapoole ja mõelgem nende inimeste peale, kes ei ole nii tuttavad andmekaitse teemadega, kes oma igapäevaelu elavad ja oma igapäevatööd teevad, neil on vaja appi tulla ja mitte lihtsalt õpetama äh, ja ütlema, et oigu, häbi, häbi, et ei ole seni piisavalt teinud andmekaitseks. suur tänu! ja nüüd pöördun jällegi meie paneeli poole, et teha väikene kokkuvõte arutelust ning vastata küsimustele. ma tänan, ma tahan üksikutele küsimustele vastata, mis minule olid suunatud. kõigepealt proua Komese küsimus. et kui riik on ise süüdi selles, et norme rikutakse, jah, kui nad ei ole üle võtnud sätteid ja liikmesriikide andmekaitseasutused siis omavad volitusi, mis on ka kirjas põhimääruse tekstis ja saavad siis nendele tugineda. nüüd tõlgendus, et ühe, ühesuguselt tõlgendada sätteid, ükskõik siis, kas on suure või väikese asutusega tegemist ja milline on roll Euroopa andmekaitse inspektoril ja Euroopa Komisjonil loomulikult me töötame juba praegu selle kallal, et võimalikult ühesuguselt tõlgendataks ehm, määruse sätteid. me tegeleme sellega tulevikus ehm, loomulikult. ja siis on meil ka tulevikus see nõukogu, andmekaitse nõukogu ja seegi hakkab hea seisma selle eest, et ühesugune kohaldamine toimuks koos Euroopa andmekaitseametnikuga, andmekaitse inspektoriga ja liikmesriikide andmekaitseasutustega. tegeleme sellega. nüüd Euroopa Komisjoni roll. seegi on määruses kirjas, Euroopa Komisjon eh, eh, ka annab oma arvamusi teatud teemadel, mis ja palub Andmekaitse Nõukogul oma seisukohad kujundada ühel või teisel teemal. jah, eh, andmekaitseasutused kasutavad oma veebilehte, et informatsiooni jagada. Austria andmekaitseasutus on suunised eh, eh, välja pannud, mis on suunatud ka mittejuristidele, asjatundjatele ja see on olnud väga populaarne ja tähtis on, et inimesed saaksid vaadata järele, et kas äh, normid puudutavad neid või mitte, nii et mitte juristidele suunatud suunised. meie uudiskiri samuti. see mm, peab olema lihtsasti loetav ja äh, need, kes ei ole kursis teemadega ka, mm, saaksid sealt informatsiooni, sest andmekaitse puudutab kõiki, nüüd koolitus ja ümberkoolitus Äh, lapsevanemad, äh, äh, väikelaste vanemad on enamasti juba tuttavad internetiga, sest nad ei ole väga palju üle viiekümne aasta vanad. ja nüüd see, et ärgu äkki ärgatakse et ei ole viimastel aastakümnendatel tegeletud nagu üldse andmekaitsega ja nüüd hirmuga avastatakse, et võivad karistused järgneda. jah, väga paljud ettevõtted on kogu aeg andmekaitsega korralikult tegelenud. aga on ka neid, kes seda ei ole teinud. ja on nagu lubi alt välja jäänud nii et tähtis on nüüd äh, needki nähtavale tuua kes ei ole täitnud varasemaid sätteid ja see on ka andmekaitseasutuste ühiskondlik ülesanne. ja viimane, proua Hoolmeier Saksamaalt. Teie küsisite suuniste kohta, mis artikkel kakskümmend üheksa töörühm eh, peab välja töötama. neliteist on juba vastu võetud ja kõik on üleval ka veebilehel ja Euroopa Andmekaitse Nõukogu võtab need suunised üle. Äh, aga nad on jaanuarist, aprillist juba olemas olnud, aga äh, äh, nii ma vähemasti sain komisjonilt teada. see ei ole nii väga ammu jah, tegelikult mina tean oma kogemustest, et tegelikult on need suunised olnud palju kauem üleval artikkel kakskümmend üheksa töörühma veebilehel kui jaanuar ja aprill. juba nüüd äh, teie märkus VKE-de kohta, jah, ma mõistan seda, aga see hirm, mis ettevõtetel mõnedel on tekkinud, ei ole tingitud põhimäärusest jah, mitmesuguseid äh, kaubanduskodasid on, kutseorganisatsioone on, kes on pidanud kohustuslikus korgas meil Austrias selgitama oma liikmetele, mis toimub. aga selles ei ole võib-olla äh, piisanud ja mõnede jaoks äh, ikka on kõike vähe selgitatud. aga on ka need, kes arvavad, et läheb nüüd suureks trahvimiseks. ei. asi on selles, et kõik peab toimuma proportsionaalselt, kõike peab arvestama. loomulikult lihunik ja kondiitor peavad teistmoodi eh, valmistuma olukorraks, kuid Zuckerberg seda teeb. aga samas ei tohi ka vanniveega lapsukest välja visata Jelenek äh.... suur tänu, proua Jelenek, järgmisena saab sõna proua Šmišimjelevitš äh, ma katsun ka äh, ainult kolme kommentaariga piirduda, mis puudutab kartellide vastast platvormide reguleerimist, siis see on üks järgmiseid suuri võitlusi ja tõenäoliselt ka siin kojas, Euroopa Parlamendis selle teemaga hakatakse tegelema, pöörduksin ka, ka parlamendiliikmete poole palvega pidada meeles seda, et me ei taha lõhestada ettevõtteid, kui me tahame lõhestada äh, platvorme, siis me tegelikult tõesti viskame selle lapse vanniveega välja selle asemel peaksime vaatama, kuidas on võimalik tagada koostalitusvõime ja kuidas tagada juurdepääs platvormidele, ilma et me neid hävitaksime ja nii, et inimesed saaksid platvorme kasutada, aga et turvastandardid oleksid suuremad. ja see oleks minu kommentaar proua Gomesile mis puudutab paljusid teisi kommentaare, siis äh, tunnen äh, siin hirmu et väikesed äh, ettevõtted kannatavad äh, selle all, ähm, kui asju ei rakendata nagu kord ja kohus. Ähm, ja proua Tšelnek, olen nõus, äh, meil on väga palju suuniseid selle kohta ja väga paljud teadmised on selle kohta, millest aga on puudu, on avalik kampaania, mida meie vabaühenduste tasandilt ei saa pakkuda, me oleme tõesti proovinud teha seda äh, erinevate osapoolte poolt, äh, erinevate vabaühendustega oleme pöördunud Euroopa Komisjonide ja liikmesriik, komisjoni ja liikmesriikide äh, erinevate komisjoni poole rahastuseks ja saame vastuseks alati ei. ma ei tea, miks see nii on, selle, sellest on väga kahju ja ma ei mõista seda, kui on sellise, sellise tegevuse jaoks eelarve, siis tõesti tuleks läbi viia korralik avalik kampaania. see oleks pidanud olema paigas juba viimase kahe aasta jooksul, ma ei tea, miks, ja nüüd me maksame selle suure vea eest, väga palju müüte luuakse sellest isikukaitse määr üldmäärusest ähm, ja ma ei tea, miks see nii on. ja proua Infeld, jah, kogu paketi elluviimine on suur väljakutse. minu koduriigis Poola äh, on direktiivi äh, rakendus äh, seaduse eelnõu kaks nädalat tagasi välja äh, tulnud alles ja seal on nii palju erandeid, et tegelikult äh, minnakse lausagi direktiiviga vastu võtta ja äh, kui vastu võetakse, siis standardid on madalamad kui siiamaani, täielikult äh, on erand kehtestatud kõikide õiguskaitseorganite suhtes. kõik teised õiguskaitseorganid, välja arvatud politsei, kes on seotud luurega, on täielikult väljas selle reguleerimisalast, seda varem nii ei olnud ja infot ei pakuta sellisel juhul kodanikele nii et äh, olukord võib minna nii äh, halvaks nagu minu koduriigis ja ma kardan, et Euroopa äh, Komisjonil ei ole piisavalt küüsi ja hambaid, et seda arengut ära hoida. ja kõik need erandid, mida liikmesriigid sisse toovad, on äärmiselt murettekitav ning teie koda võib-olla paremini suudab järelevalvet teostada selle üle kui Euroopa Komisjon. suur tänu! ja nüüd lõpetuseks äh, proua Heinju, palun. suur tänu, härra esimees. tõden tänases arutelus, et meil on väga palju ühiseid mureküsimusi, äh, mis tähendab seda, et äh, lähikuudel me peame jätkama oma tööd, oma koostööd liikmesriikide parlamentide vahel ning Euroopa Parlamendi kolleegidega nendel teemadel, mis on põhimõttelise tähtsusega. ja Euroopa andmekaitse nõukogul on väga tähtis kooskõlastustöö tegem-, ees tuleb kõikide liikmesriikide andmekaitseasutustega kooskõlastada tegevust ning vaadata, et meetmed on ikkagi ühetaolised ning neid, neid viiakse ellu nagu kord ja kohus, see on väga oluline. ja äh, mis puudutab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, siis ma arvan, et me peame siin edastama sõnumeid, et üks selle määruse põhimõtteid, aluspõhimõtteid, mis äh, liikmesriikide äh, võrreldes liikmesriikide õigustega ja varasema direktiiviga on see, et kõik sõltub riskianalüüsist, see, seda tuleb näha siis, kõike tuleb näha tervikpildina, see kommentaar on asjakohane ka Facebooki kontekstis, head, häid tavasid hakatakse vahetama meie ja ametivõimude vahel, protsess on alles algusjärgus ning jätkab ja kindlasti tuleb arengul silma peal hoida. ja kui lubate, siis ka üks soov seoses sellega, mida ma siin kuulsin, ka kõikide muredega seoses, mida ma kuulsin oma naabrite suust, siis ehk oleks võimalik võrrelda kõiki neid tekste kas Euroopa Parlament või komisjon saaks võrrelda kõiki neid erinevaid tekste, et vaadata tõesti, kas äh, on veel mõningaid lahtisi otsi ja kas on võimalik saavutada paremat äh, ühetaolisust äh, lähiaastatel. suur tänu, proua Enjong! suur tänu kõigile osalemise eest tänases arutelus suur tänu kõikidele kõnelejatele, proua Eelenek pidi paraku juba lahkuma, aga nüüd ootab meid ees järgmine arutelu osa ning meie järgmised kõnelejad, härra Judika Alfan, härra Luc Hendriks äh,, härra Pascal äh, Jelly, Kelly ja nüüd räägime siis isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisest ja täpsemalt mõjust erasektorile, sealhulgas VKE-dele. sellest rääkisime osaliselt juba oma esimese aruteluvooru jooksul, aga nüüd võime rääkida sellest samast teemast täpsemalt ja üksikasjalikumalt. ootan siia meie esinejaid. Okay, uh, dear ladies and gentlemen uh.... head daamid ja härrad. Läheme edasi, meie teine aruteluvoor, meie parlamentidevahelise komisjonide kohtumise teine aruteluvoor isikuandmete kaitse paketi üle ning äh, tervitan siin poodiumil härra Judika Alfani, kes on äh, Ubisofti assotsieerunud õigusnõunik ja, ja siis tervitan siin ka Lükk Hendriksit, kes on ettevõtluspoliitika ja välisasjade direktor väikeste ettevõtete organisatsioonis, härra Pascal Kelly, Schneider Electric Grupi andmekaitseametnik. suur tänu et äh, liitusite meiega. ilma pikemalt viivitamata annan sõna esimesele kõnelejale ning tuletaksin teile meelde, et nüüd on meil siis kollased sõnasoovi vormid, kui soovite selles aruteluvoorus sõna, siis täitke need kollased vormid. see kehtib liikmesriikide parlamentide liikmete kohta. Euroopa Parlamendi liikmesriik äh,, liikmed saavad lihtsalt mulle märku anda, nagu tavaliselt. ja nüüd härra Judikal Fan, suur tänu kõigile ja suur tänu teile ka selle kutse eest, Ubisoftis on meil väga hea meel selle üle, et me saame teiega mõtteid vahetada, see teema on väga tähtis, isikuandmete kaitse, isikuandmete kaitse üldmäärus, mõlemad on väga tähtsad, see uus Euroopa määrus, Äh, sisaldab väga olulisi väärtusi äh, demokraatliku süsteemi seisukohast. Äh, isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatus on olulised väärtused ning Ubisoftis suhtume me isikuandmete kaitse üldmäärusesse kui tõelisse võimalusse ning see toob, peaks tooma kasu inimest, isikutele kui ka nendele, kes andmeid käsitlevad ja isikuandmete kaitse üldmääruse positiivne külg seisneb selles, et nüüd pööratakse tähelepanu isikuandmetele rohkem ja Euroopa on selle arengu keskmes. meie äh, tahaksime isikuandmete kaitse valdkonnas ühetaolisust lähenemist, ühetaolist lähenemist ja mis põhineks meie alusväärtustele. seda tehakse Euroopas, Atlandi teisel pool kehtestatud, kehtestatud, keht-, keskendutakse rohkem intellektuaalomandile ja Ubisoft tutvustan natuke meid teile. me oleme meelelahutusega tegelev ettevõte, oleme kolmkümmend aastat selles valdkonnas videomängudega tegelenud, meil on kolmteist tuhat töötajat, nelikümmend erinevat stuudiot viiel mandril, meie mänge kasutavad viissada miljonit kasutajat, kes teevad seda oma mängukonsoolidega, arvutitega, telefonidega ja meie eesmärgiks on pakkuda parimat võimalikku kogemust neile, meil on oma deviis, armastus on naudingu ja usalduse summa ja äh, selleks, et seda usaldust tekitada, tuleb kaitsta inimeste isikuandmeid, meil on vaja seda usaldust äh, ka siis, kui me jagame nende andmeid, kui luuakse videomänge, siis on seda vaja. kui luua uusi maailmasid, uusi lugusid, siis on vaja tõesti äh, isikuandmeid, ilma selleta ei saa neid maailma luuasid ja selleks, et me neid andmeid saaksime, on vaja meil usaldust ja selleks on vaja läbipaistvust. meie siis näeme äh, isikuandmete kaitse üldmääruses võimalust oma kuvandit parandada, äh, samuti parandada oma andmete haldamist, paremat kartograafiat, äh, kaardistamist koostada ning äh, me tahaksime ja kuidas siis me ähm, oleme isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamiseks valmistunud, me oleme loonud oma eraldi meeskonnad äh, selle tegemiseks, me oleme oma andmebaasid kaardistanud, oleme paika pannud äh, läbipaistvuse ja kontrollimeetmed oma ettevõttes. oleme loonud äh, omaenda tugevdusmeeskonnad ja oleme teavitanud oma töötajaid rohkem ja väikestel ettevõtetel ja on, on see natukene raskem. me jagame ka oma teadmisi nendega, oleme loonud ka töörühmi Ubisoftis, kes töötavad iga nädal teavituse kallal ning loovad sidemeid sisetasandil selleks, et kontrolli tugevdada ja anda paremad kontrollivõimalused ka kõikidele mängijatele. selle programmiga tegeleme, äh, oleme juba alustanud ja tegeleme sellega ka järgnevatel kuudel ja nüüd äh, minnakse siis, ja me ei valmistanud ette mitte ainult määruseks, vaid ka e-privaatsuse direktiiviks, meil on väga kahju, et e-privaatsuse äh, ei, direktiiv ei võetud vastu samal ajal, me püüame seda ette äh, prognoosida, mida see e-privaatsus hakkab sätestama, võib-olla me kujutame ette liiga palju, võib-olla natukene vähem ähm, ja me, meil oleks vaja suuremat selgust, äh, et olla valmis meie mängijate jaoks vältida tulevikus skandaale. me, nagu ma ütlesin, kaardistame oma andmeid, meil on väga palju andmebaase, aga ja ka teie arvutites e-maili postkastides on oma andmebaasid, see on terve võrgustik, meil on oma partnerid, kes ütlevad, et meil on väga hea meel, et te olete kohal äh, e-privaatsuse valdkonnas. oleme ka rohkem valmis, kui meil on andmebaasid paremini kaardid, kaardistatud, see on konkurentsieelis ja see aitab meile võimaluse luua ka paremaid videomänge. see on äh, tähendanud suurt äh, andmete kaardistamise tööd ja me oleme valmis tegema selles valdkonnas koostööd kõikide teiste oma koostööpartneritega, selgitama neile, et tänu isikukaitse isikuandmete kaitse üldmäärusele, kõik andmed on, on kaardistatud enam ja, ja tõesti, tegemist on isikuandmetega ja kõik on selja, selge, kus on kus, mis, mis ja um, kui teil on mängija andmed, kus on nimi äh, ja eesnime, nimi, siis ähm, see juba iseenesest on isikuandmed. see on andnud meile siis võimaluse teavitada kõiki meie äh, kõiki meie partnereid, tagada parem lõimitud kaitse ning arutelu selle üle lõimitud kaitsevaldkonnast, lõimitud kaitse tähendab ka seda, et meil on vaja oma meeskondi, äh, tegevusi kommunikatsiooni ja teavituse valdkonnas, Ubisoftis on meil erinevad mängud, kus kasutatakse mängus pankrotan kasutatakse ka videovahendid äh, selleks, et äh, e-privaatsuse vallas teavitustööd teha. ja ma mõistan seda, et mikroettevõtetel, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, erinevatel assotsiatsioonidel võib olla raskusi, kui neil ei ole piisavalt vahendeid, sellepärast et kõik see maksab ja andmekaitse äh, valdkonnas võib-olla võiks siis ühiselt mõelda, kuidas asju võiks paremini teha, milliseid mooduleid rakendada me oleme ka tugevdanud oma andmebaaside turvalisust. me, meil on üle tuhande inimese, kes võitlevad küberrünnakute vastu ja meil on oma töömeeskond, kes julgeolekulünkade puhul tegevusse asub. meil on meeskonnad, kes on ööpäev läbi kättesaadavad selleks, et tagada oma turvalisust, tagada ka oma juriidiline äh, turvalisus ja äh, kõik, mida pakuvad erinevad õigusaktid, äh, isikuandmete kaitse üldmäärus, andmete puutumatuse kokkulepe ja nii edasi, kõike kavatseme kinni pidada. Ameerika Ühendriikides üritatakse oma lähenemisviisi suruda läbi, meie üritame oma lähenemisviisi läbi suruda. kõigil on aga üldine arusaam sellest, et isikuandmete kaitse üldmäärus on universaalne ja see on väga hea. ja meil on vaja sellist rohkem ühetaolisust ja suuremat vastutust ettevõtetes, see vastutus on väga oluline, samas oleme põrkunud vastakuti ka mõningate äh, raskustega, ekstraterritoriaalsus on ük-, eksterritoriaalsus on üks nendest, äh, väga hea on just nimelt see, et, äh, et isikuandmete kaitse üldmäärus kehtib kõigi suhtes, ükskõik kus nad paikneksid, aga ühelt poolt see, see võimaldab meil suuremat usaldust ka erinevate mängijate hulgas, kes kasutavad meie teenuseid, samade reeglite rakendamine kõigile Ähm, teine probleemne valdkond on see, et äh, õigus kasutamisele, õigus juurdepääsule äh, tehniliselt on väga raske äh, inimest identitee-, identifitseerida, kui ei ole võib-olla isegi inimest, ei ole inimese nime e, emaili aadressi, kuidas, kui on ainult mingi tehniline tunnus, kas, kas see on võimalik, kas, kas seda siis peaks juurdepääsu tagada ja, ja nii edasi ja nii edasi. see on küsimus, millega tuleb tegeleda, meil oleks vaja ühetaolist lähenemist, teeme koostööd erinevate prof-, professionaalsete organisatsioonidega ISFE, SLL, e SNJV, ESA, UKIE ja teised ja ka meie Prantsuse andmekaitseasutuse loodetavasti selle tulemuseks on ühtne lähenemisviis isikuandmete kaitse üldmääruse osas, see on väga oluline Euroopa Andmekaitse Nõukogu ei tohi olla liiga nõrk, sellepärast et siis tekivad äh, erinevused andmekaitseasutuste seisukohtade vahel. Äh, tänaseni on see paraku nii olnud ja see on tekitanud palju raskusi ja kui hakatakse vastu võtma delegeeritud õigusakte, siis palun kandke hoolt selle eest, et need oleksid võimalikult ühetaolised, et need ei tekiks äh, mingisuguseid lahknevusi ja see ei muudaks isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise veelgi, rakendamist veelgi keerulisemaks, meie näeme seda isikuandmete kaitse üldmäärust võimalusena, võimalusena kasvu edendada, usaldust edeneda, võimalust äh, luua äh, selline vastutustundlik digimaailm, äh, mis oleks mõeldud kõigile kasutajatele, millele kõik saavad kaasa aidata, aitäh! suur tänu, härra Van! ja järgmisena saab sõna härra Lukk Hendriks, palun, teil on sõna kümneks minutiks suur tänu. minul on ettekanne, esitlus. ma tänan. kõigepealt suur tänu libekomisjonile, et kutsusite ka mind siia ja mulle meeldib ka selle sessiooni pealkiri, et milline mõju on äh, Äh, sellel uuel üldmäärusel äh, VKE-dele, need moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti kõikidest ettevõtjatest. ja need, kes ei tea, äh, mis asi UEAPME on, väljaspool Brüsselist ehk ei teata, tegemist on Euroopa tööandjate organisatsiooniga, mis esindab kuutkümmend seitset liikmesorganisatsiooni, need on käsitööga tegelevad väike ja keskmise suurusega ettevõtted. kokku me esindame kahteteist miljonit äriühingut kolmekümne neljas riigis. ja suurem osa on nendest ettevõtetest mikro- ja väikeettevõtted. ja ma tahaks tulla nüüd aastasse kaks tuhat kaheksateist, jah, meil on see ka üleval meie veebilehel, et millised olid need ootused sellele uuele määrusele. seda me arvasime aastal kaks tuhat kaksteist eh, ja need meie ootused, nüüd te võite vaadata, kas need on ka realiseerunud. jah, arvesse peab eh, võtma uusi tehnilisi vahepealseid arenguid. kõrge tarbijakaitse on saavutatud, me leiame, aga ka tasakaalus lähenemisviis on olnud, mis just VKE-dele halduskoormust vähendab ning me leidsime ka, et õigused peavad olema õigesti ja selgelt sõnastatud, kohustused samuti. sest sellega oli suur probleem ja tähtis on ka ära hoida täiendav halduskoormus VKE-dele. jah, ja tähtis on, et meil oleksid arusaadavad ja kasutajasõbralikud sätted VKE-dele ja viimane asi, millest me rääkisime ka eelmise arutelu käigus, nimelt infokampaaniaid on vaja isikuandmete kaitse kohta, mida siis toetatakse Euroopa Liidu rahalistest vahenditest ja selliseid eh, tuleks korraldada nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil ja piirkonna tasandil ja kõike seda me ootasime eh, aastal kaks tuhat kaksteist juba. nüüd tulles VKE-de ja üldmääruse juurde, kõigepealt ma tahaksin siin rõhutada, et meie ettevõtjatena oleme väga mures eraelu puutumatuse pärast, seda nii omaenda kui ka klientide puhul. meie tarbijate puhul ja me, meie jaoks on ka väga südamelähedane õigusest kinnipidamine. nii et me tervitasime seda ettepanekut komisjonilt uueks määruseks. me leidsime, et see on hästi tasakaalus ja eesmärgiks oli tõesti ühtne reeglistik eh, kogu Euroopa Liidule kehtestada. aga lõpptekst eh, paraku ei pea kinni põhimõttesse, et kõigepealt tuleb mõelda väikeste peale. ja see lähenemisviis on olnud pigem Lex Google õigusakt on suunatud pigem suurtele ettevõtetele ega arvesta niivõrd VKE-de vajadustega. aga ja tollal me palusime, et meiepoolsete märkustega paremini arvestataks. aga see on nüüd kõik minevik. mida me siis nüüd oleme teinud, me oleme väga palju aega ja vaeva näinud sellega, et infokampaaniaid korraldada ja välja töötada ka instrumendid just VKE-dele. ja seda nii riigi tasandil kui ka valdkonnapõhiselt, sest erinevad sektorid vajavad erinevat lähenemisviisi. ja see kõik on kooskõlas ka põhjenduspunktiga sada kolmkümmend kaks määruse tekstis kus räägitakse sellest, et on vaja jagada informatsiooni ja tagada instrumendid. ja seda peab tegema andmekaitseasutus, aga meie leiame, et meil on ka omapoolsed kohustused selles vallas ja loomulikult koostöö andmekaitseasutustega. mitte kõikjal ei ole see olnud ideaalne, aga lõppkokkuvõttes igas riigis nüüd mõistetakse hästi seda, et mõistavad seda nii äriühingud kui ka andmekaitseasutused, et on vaja paremini koostööd teha ja seda ka tulevikus. samas väga palju kulutusi ja ebakindlust on tekitanud see üldmäärus ja ma tulen selle juurde tagasi, ka killustatust on omajagu. ning on probleeme eh, määruse rakendamisega. ja peab ütlema ka, et jääb vaja ka oskustega inimesi asjakohastel ametikohtadel ja mitte alati ei saada sätetest õigesti aru. nüüd mõned andmed, mida VKE-d peavad tegema. kõigepealt määruse tekst ise, see on kaheksakümne kahel leheküljel avaldatud teatajas artikkel kakskümmend üheksa töörühm on üheksa suunist välja töötanud, viis nendest tulid pärast esimest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist, nii et ainult mõned kuud tagasi. ja viimane kuueteistkümnendast aprillist kaks tuhat kaheksateist ja teemaks on väga tähtis teema nõusoleku andmine ja kokku on seda kakssada kolmkümmend seitse lehekülge, sada viiskümmend kaheksa lehekülge tuli käesoleval aastal, kuuskümmend protsenti nendest lehekülgedest sündis käesoleval aastal ja neli kõige viimast on ainult inglise keeles, see on seitsekümmend protsenti on ingliskeelsed. nii et see on suur probleem, ma ei arva, et Euroopa Liidu institutsioonid peaksid teavitama kodanikke ainult ühes või valitud keeltes et peavad seda tegema kõikides keeltes, nii et siin on probleem Eh, parlament jah, arvestas VKE-dega artikkel kolmkümmend, mis puudutab andmete töötlemist, on sellest juttu, siin öeldakse, et need ei kohaldu ettevõtetele, milles töötab vähem kui kakssada viiskümmend isikut ja siis on mõned erandid, välja arvatud juhul, kui töötlemine ei ole juhuslik. me kirjutasime artikkel kakskümmend üheksa töörühmale kirja ja küsisime, kuidas peaks seda tõlgendama parlament ja nõukogu on vastu võtnud teksti ja öelnud, et VKE-d jäävad välja, aga <clears throat> töörühm ei ole meile vastanud. veebilehel aga on vastus kuueteistkümnendast aprillist arvamusest, et rangelt tuleb tõlgendada. iga ettevõte tegelikult ju töötleb isikuandmeid. ka mitte mitte juhuslikult. Äh, nii et tegelikult VKI-d ei ole erandi all ja see on õigustühine, see artikkel. nüüd, kas parlament VKE-de olukorda piisavalt arvestas? ma juba natuke rääkisin sellest, et põhjenduspunkt kolmteist on meil, kus räägitakse, et tuleb arvestada VKE-de äh, eriolukorda. suur tänu, et meil on nüüd ka artikkel kolmkümmend viis aga nagu ma ütlesin, see artikkel kolmkümmend viis tegelikult ei ole erandit tagav artikkel VKE-dele. nii et me nüüd loodame väga, et andmekaitseasutused siiski hakkavad arvestama VKE-de ja mikroettevõtete erivajadustega, kui hakatakse kohaldama määrust alates kahekümne viiendast maist. ja nüüd ma näitan veebilehte ma ei taha siin kedagi süüdistada või häbistada, kõik on tublit tööd teinud, aga see on Belgia eraelu puutumatuse komitee kodulehekülg. Eh, jah, see ei ole ju tegelikult üldse süüdistamine. Eh, nad on lihtsalt ausad oma lehel, kui ma nüüd loen ette, siin on neljas küsimus, mis ütleb me ei oska veel vastata kõigile küsimustele. Yet... miks me veel ei vasta kõikidele teie küsimustele ja järgmisel leheküljel on natukene siiski selgitusi jagatud selle kohta, et miks nii. ja kahekümne kolmas aprill, paar päeva tagasi eh, ilmus siis kiri, et miks ei saa Belgia asutus kõigile küsimustele vastata, sellepärast et töö käib ja tagajärgedest veel täpselt ei ole ettekujutust. see on nüüd andmekaitseasutuse vastus, mitte meie sõnastus siin. nii et ma arvan, et lahendus on vaja, lahendust on vaja. me saatsime eile kirja, ühise kirja UEA-me eh, Hotreki ja Eurochambers nimel eh, ühiskirja volinik Vera Jurovale kus me palusime ajapikendust üks aasta selleks, et soovitada liikmesriikidele ja ka andmekaitseasutustele investeerida rohkem ja anda rohkem nõu ja toetust VKE-dele. Eh, ja esimestel aastatel mitte hakata VKE-sid trahvima eh, ja ainult hoiatama hoiatada tuleks rikkumiste puhul. ma arvan, et see oleks õige lähenemisviis, hoiatada lihtsalt, et lahendada probleemid. ja terves reas liikmesriikides on meie organisatsioonid sedasama palunud eh, oma valitsustelt, et valitsused paluksid sellist ajapikendust. ma arvan, et aeg hakkab mul lõppema. üks märkus veel ma loodan, et liikmesriikide parlamendid, Euroopa Parlament tulevad meile appi ja toet-, appi ja toetavad meie taotlust ajapikenduseks. suur tänu. ja järgmine on härra Pascal Kelly, palun. lugupeetud daamid ja härrad parlamendi Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriikide parlamendi liikmed, ma sooviksin teid tänada ja libekomisjoni tänada selle eest, et ma saan teile rääkida sellest, kuidas äh, praegune määrus mõjutab meie ettevõtte tegevust, rääkida sellest, mis toimib ja mis mitte, loodetavasti ma neid liialt ei provotseeri, sooviksin lihtsalt positiivsete märkustega alustada selle kohta, mis toimib. ma pean teid õnnitlema sellepärast, et äh, tänu teie raskele tööle pööratakse andmekaitsele väga palju tähelepanu äh, praegusel hetkel. see äh, on väga paljude ettevõtete jaoks praegusel hetkel tegevuse keskpunktis. tahaksin rääkida pisut oma ettevõttest. me tegeleme energiahalduse ja automatiseerimisega, seega Äh, oleme Euroopa keskne ettevõtted, sündisime Prantsusmaal ning tegutseme kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis. aga oleme globaalne ettevõte, meil on nelikümmend tuhat töötajat Euroopas ja äh, nelikümmend tuhat ka üle maailma. meie jaoks on andmekaitse väga tõsine teema ja äh, oleme selles osas väga entusiastlikud. räägin teile võimalikult detail äh, sealt järgmise kaheksa ja poole minuti jooksul, kuidas me tegutseme, te näete, kuidas suured ettevõtted ehitavad üles ähm, andmekaitset. ning äh, meie ettevõtted on pöördunud õigusosakonna poole, et äh, meile kehtestataks äh, Äh, selline vastavusprogramm ning me äh, äh, teeme ka pidevaid eduaruandeid ning küsimus on nüüd siis selles, kuidas me tegelikult praktiliselt oma tööd korraldame. meil on keskne meeskond peakorteris, kes teeb üldsuunised, üldine, jättes üldise tegevuse ülejäänud ettevõttele ning üld, ühtlasi üritame aidata kahekümne kaheksandal liikmesriigile ja ülejäänud maailma programmi ellu viia ning kõik need liikmesriigid ja ka teised Euroopa majanduspiirkonnad oleme välja, oleme palunud, et et nad valiks välja inimressursside marketingi spetsialistid ning samuti ka andmekaitsespetsialistid Eh, ja eh, tipptöötajad ning eh, ma tean, et väikeettevõtete jaoks on see asi teistsugune, kuid meie jaoks on see siiski proportsioonis meie suurusega. me, meil on inimesed, kes meie vastavusprogrammiga konkreetset koostööd teevad ja kes konkreetselt välja töötavad meie edasist programmi Eh, kõik eh, vastavusprogrammid ehitatakse üles eh, töövoogudega seoses, mis on saanud alguse praeguse üldmääruse tekstist. ma ei saa teile praegu kõikidest eri valdkondadest rääkida, aga teile mõningad näited tuua, siis esimene on muidugi seotud sellega, Eh, kuidas eh, organiseerimistöö toimub. meie jaoks on see vabatahtlik eh, tegevus, aga sellega see ei piirdu. see määrus peab olema kättesaadav kõigis Euroopa liikmesriigis. seda meilt nõuti, mina seega ehitasin üles Ähm, andmekaitse korrespondentide võrgustiku kõigis liikmesriikides, kelle eesmärk on kontrollida vastavust reeglitele koduriigis ning äh, olla kättesaadavad äh, andmete omanikele äh, ning samuti ka andmekaitse määruse kontrolliametitele peame tegema kõik selleks, et need inimesed saaks oma missiooni juba praeguseks ellu viia. lisaks sellele on meil ka Eh, eraelukaitsekomisjon paika pandud, kes on eh, seotud erinevate organisatsioonide ja liikmetega, kes saavad anda suuniseid kogu meie eh, tegevuse ja ka meie avalduste kohta, mida teeme oma klientidele. teine valdkond on seotud kommunikatsiooniga, oleme käivitanud kommunikatsioonikampaania meie töötajatele et need inimesed teaks kõigi neid lühendeid GDPR eh, eh,. meil on ka foorum, kus võidakse meile küsimusi esitada üldmääruse kohta, üritame neile vastata ning eh, korduvatele küsimustele eh, eh, toetudes esitame üles eh, tihti korduvate küsimuste süsteemi. meil on ka äh, Äh, nii-öelda mängugruppe loodud nende jaoks, kes rakendavad seda äh, määrust äh, juuni-, suunistega ja juhistega, kuidas registreerida, kuidas välja töötada ähm, näiteks lepingud varustajate ja klientidega ning sama oluline on selle registri täitmine, oleme raamistiku ehitanud üles ning alustasime Prantsusmaa äh, raamistikuga, kasutasime sellest seda osa, millest leidsime, et see on meile kõige kasulikum, tegime omapoolseid lisandeid, igas riigis palutakse äh, nimekiri kokku panna ning saame pidevaid aruandeid kõigist liikmesriikidest, äh, kus me, me palume pidevaid aruandeid, me koolitame oma töötajaid, palutame liikmesriike, et kas äh, on vajalik näiteks andmekaitse eduaruandeid koostada. loomulikult on nende programmidega seotud veel palju enamat kui see, mida mina praegusel hetkel eh, kirjeldanud olen. loomulikult tuleb üles ehitada eh, mitmesuguseid, eh, mitmesuguseid nimekirju, mitmesuguseid kokkuvõtteid, kuid oluline äh, jõupingutus, millega me praegusel hetkel eh, tegeleme, on see, et me üritame erinevaid eh, tööriistu paika panna, sest eh, praegune olemasolev vahendite süsteem ei ole väga tõhus meie suuruse juures, väga paljud ettevõtted üritavad leida selliseid varustajaid, kes suudavad neile pakkuda vahendeid, millega nad suudavad näiteks erinevaid äh, andmekogumismeetmeid arendada edasi. Äh, praegusel hetkel ei ole täiuslikke meetodeid äh, ja vahendeid olemas, aga üritame neid praegusel hetkel välja töötada. ja tahaksin paar minutit veel kasutada ära selleks, et rõhutada, mida, mis praegusel hetkel ei toimi. ma te, tahaksin keskenduda sellele, et kui nüüd teiega täiesti aus olen Eh, siis eh, tuleb eh, täita oma põhilisi lubadusi. Te lubasite ühte raamistiku, ühte ühtlast raamistiku ja isikuandmete kaitsmiseks Euroopaks, et Euroopa ettevõtetel oleks parem tegutseda ühisel turul. ning praegusel hetkel ettevõtetele ei tundu, et nii see ka on. meil oleme rohkem praegusel hetkel nagu mingisugune äh, Äh, äh, Napoleoni kookerikihtidega, meil on ühest küljest äh, Euroopa määrus, teisest küljest liikmesriikide seadused, mis kehtivad erinevates liikmesriikides. oleme rää-, sellest rääkinud, oleme rääkinud ka võimalusest, kuidas, millist ähm, piiriga kasutada alaealiste puhul ning äh, Äh, äh, küsimus on veel selles, kas territoriaalsed reeglid äh, erinevad liikmesriigi seadustest, see teeb asja veelgi keerulisemaks. ja peale selle, kui on erinevad riigisisesed erisused, mis võivad veel erineda andmekaitse määrusest, siis läheb see asi veel segasemaks, siis on veel artikkel kakskümmend üheksa tõlgendusküsimuste kohta, peale selle on üles ehitatud erinevad tõlgendused vastutavate ametite poolt liikmesriikides peale selle on eh, eh, on veel erinevad seadused liikmesriikides, mis eh, erineb sellest, mida nõuab Euroopa. kujutage ette näiteks musti nimekirju, mis on erinevad kõigis liikmesriikides. kuidas peaks meie suure ettevõttena selle küsimuse lahendamisega toime tulema? see teeb asja väga keeruliseks, nii et kui ma ehitan üles sellise kui ma ehitan üles endapoolset tegevuse, siis mul on vaja selgeid sidusaid reegleid, mis võtavad aluseks Euroopa eh, ülesed kokkulepped, sest ma ei saa tegutseda kahtekümne, kahekümne kaheksa erineva seaduse järgi, mul on vaja ühte, ühtlast eh, seadust, mille ma saan sisse viia oma IT-süsteemi, minul on üks IT-süsteem olemas terve Euroopa Liidu jaoks. ma loodan, et te eh, aitate ettevõtteid on kaitset äh, tõhusamaks muuta. suur aitäh tähelepanu eest! Thank you very much uh.... suur aitäh teile, aitäh teie väärtuslike panuse eest, mida nüüd, äh, mille põhjal nüüd alustame arutelu ning arutelu toimub samas vormis, mis ennegi. anname sõna äh, kahele liikmesriigi parlamendi liikmele ja siis Euroopa Parlamendi liikmele ning kuni seda, kuni liikmesriik, kuni äh, kõik äh, kõnelejate nimekiri äh, on läbi saanud, saatke kollased formularid oma nimedega. kõigepealt saab sõna Kreeka esindaja oh,. Sorry, Miss Kopp. suur aitäh Te rääkisite ettevalmistustöödest ning sellest, et eh, rakendusfaas eh, hakkab kohe lõppema, aga on palju asju, millega valmis ei ole jõutud. tahaksin kirjeldada olukorda Kreekas. viisime läbi Äh, küsitluse Kreeka ettevõtjate seas veebruarikuus. ning äh, väga paljud Kreeka ettevõtted ei ole teadlikud sellest äh, uuest määrusest ja kakskümmend kaks protsenti ettevõtetest ei tea, mida isikuandmed tegelikult tähendavad äh, üks ettevõte näiteks äh, teatas, et nad ei ole veel määrust äh, kasutama hakanud ja selle nõudmisi täitnud, seitsekümmend üks teatasid, et nad täidavad nõudmisi ainult osaliselt, kaheksa ettevõtet kümnest et leiavad, et nad ainult teatud määral suudavad nõudmisi täita, võttes arvesse, et et kulu võib selles osas olla sada nelikümmend tuhat eurot, siis äh, on selge, et väga palju läheb veel aega, enne kui äh, määruse nõudmisi suudetakse täita. ärge unustage ka seda, et Kreeka ettevõtted, eriti väikeettevõtted, alles hakkavad toibuma rängast majanduskriisist ja karmidest turutingimustest, nii et äh, ettevõtetel peab tekkima veendumus ja see tähendab seda, et meil on, et see määrus peab olema nende jaoks võimalus, et nad investeeriks rohkem oma ettevõtetesse, oma töötajatesse, tehnoloogiatesse ning nad peavad olema ka teadlikud tarbijate ja klientide uutest õigustest, et tuleb diferentseerida paremini väikeettevõtteid ja suurettevõtteid ning äh, mitte äh, äh, kõik, mitte kõik nõudmised ei saa samad olla väikestele ja suurtele ettevõtetele. väga paljud ettevõtted Kreekas on just nimelt väikeettevõtted, seega arvan, et peab meeles pidama seda, mida ütlesid härra Sner ja härra Hendriks ehk siis, et see diferentseerimine tegelikult ei äh, ole äh, ei ole äh, piisavalt rõhutatud, mina arvan, et artiklid kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa suudavad diferentseerida, aga kokkuvõttes arvan, et et peame teavituskampaania läbi viima ja et see teavituskampaania peab toimuma kõigis riikides ja e, see peab ka kaubanduskodadega koostöös toimima. ettevõtteid peab aitama, et nad e, paremal meelel e, uute nõudmistega. järgmisena saab sõna Hispaania esindaja. suur aitäh, esimees. ma tunnistan, et ma olen pisut üllatunud ütleb härra Roio Lombarte, mõned sõnavõtud räägivad eh, andmekaitsemääruse eh, täitmisega seoses väikeettevõtetega. see on üllatav, sest eh, tundub, et viidatakse sellele, et, et, et, et nagu täiesti tühja koha pealt hakatakse hakatakse mingisugust uut määrust ähm, kasutama, kuigi samas on olemas olnud juba määrus, mida ettevõtted, ka väikeettevõtted on kasutanud, ei ole mitte mingisuguseid uusi õigusi, mille peab kodanikele garanteerima, sest VKE-d on neid samu õigusi garanteerinud juba viimased paarkümmend aastat. seega ei ole siin uu-, midagi radikaalselt uut, seega ei ole mõtet minu meelest äh, Eh, hakata hirmutama või liialdama. näiteks seda ka seoses eh, bürokraatlike koormustega. Hispaania eh, andmekaitseamet on oma infoplatvormi lisanud sellise sellise instrumendi nimega Facilita, mis aitab VKE-dele Ehm, selgitada nende kohustusi, mida on võimalik läbi, mis on võimalik läbi töötada neljakümne viie minutiga, mis on siis tegelikult uut. tõsi on see, et paljudes riikides, mitte kõigis, eh, loomulikult eh, hakatakse eh, kasutama ka majanduslikke sanktsioone ja trahve, see on midagi uut. see tähendab siis seda, et hakatakse kasutama lihtsalt sanktsioneerimispedagoogikat no mina ütleksin eh, selle kohta, et igasugune pedagoogika on hea. ja see muutub lihtsalt üldiseks. aga seda ei pea esitlema kuidagi hirmutavalt, nagu siit, eh, siin on mõista antud. ehk siis eh, ka võimalikud sanktsioonid väikeettevõtetele muutuvad väga minimaalseks seoses äh, äh, selles määruses ette nähtud äh, võimalustega, nii et mulle ausalt öeldes ei tundu see õigeustatud sellise alarmi või mure tekitamine. nii et, sest praegusel hetkel on ja ei ole eh, võimalik öelda, et mitte mingisugust lahendust ei ole, sellepärast et eh, eh, erandeid ei tehta, kõikides sektorites tuleb kohalduda selle uue normatiiviga. ning lühidalt, nagu siin esimeses sõnavõtus öeldud on, et meil võib olla väga hea meel selle üle, et andmekaitsemäärus vastu võeti, see puudutab Euroopa standardite la, levitamist, näiteks nagu seda, sellega seoses võib oodata, et mõju on ainult Euroopas, mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu mujal maailmas. ja ainus, mis tuleb teha, tuleb lihtsalt pingutada, mitte ainult liikmesriikide võimude poolt, vaid ka Andmekaitseameti poolt, et Euroopa standardite eh, ülevõtmine mitte Euroopa ettevõtete poolt äh, toimuks äh, kontrollile toetudes ja et see oleks reaalne, mitte ainult formaalne. suur aitäh teile ning nüüd äh, annan sõna proua Koratsa pildile Euroopa Rahvaparteist ja sooviksin tervitada siin külaliste gruppi Rootsist tere tulemast teile, väga tore, et meie arutelul osalete. suur aitäh, Jan Philippile, see, suur aitäh selle suure töö eest, mis oled selle suure, mis oled ära teinud, mis tekitab, mis loob Euroopale kõige kõrgemad standardid andmete kaitsmisel. see on oluline tingimus digitaalse ühistoru ülesehitamiseks ning see aitab muuta Euroopa majanduse tõesti konkurentsivõimeliseks ma leian, et äh, äh, on hea, et selline kuulamine toimub, sest oleme sellest teemast palju rääkinud äh, libekomisjonis ja ka mujal oleme soovinud saavutada võimalikult tasakaalustatud tulemust. ma leian, et me põrusime läbi õigusliku kin-, õiguskindluse tekitamisest, lihtsate reeglite kehtestamisest, sest ja see ometi oli see põhjus, miks me eelmist direktiivi muutma hakkasime see, et isegi praegu pärast kahte, kaheaastast tööd pole meil endiselt eh, eh, nimekirja ettevõtetest. meil on vanemate eh, assotsiatsioonid koolides, meil on Punane Rist, kes ei tea, mida teha, inimesed ei tea, mida oma nimekaartidega teha, ei teada enam kas ei tohi, kas tohib edasi saata klientide nimekirja. ettevõtted, vabaühendused, eh, organisatsioonid soovivad õigesti tegutseda, aga nad ei saa endiselt aru, mis toimub. ja, ja kokkuvõttes ainult konsultandid äh, saavad sellest kõigest kasu, see on, kõik on neile kullakaevandus, aga nii poleks see pidanud olema üks et, Rootsi ettevõte ütles mulle, et nad kulutasid viis miljonit eurot selle peale ning Google'itel, Facebookidel pole siin ainsatki probleemi väikeettevõtetel on raske, Euroopa ettevõtetel on eh, eh, meil on vaja eh, asja selgemaks teha, mitte keerulisemaks, see peaks muutuma lihtsamaks meie kodanike jaoks. praegu ei ole isegi kogu informatsiooni olemas, see on selline määrus, Te olete läbirääkimisi pidanud nõukoguga, see on üles ehitatud toetudes eranditele sest nii soovis seda nõukogu. mina olen mures ka innovatsiooni pärast. selline ettevõte nagu Spotify ei saaks, oleks saanud arendada, nagu ta seni on teinud, seda, kui andmekaitsemäärus oleks kehtinud. ma tõesti loodan, et kui see kehtima hakkab, eelkõige artikkel kakskümmend üheksa, siis et siis harmoneeritult tõlgendatakse seda üle kogu Euroopa Liidu, sest nagu siin öeldud juba on, sest praegusel hetkel tõlgendused on väga killustatud, see lõhub aga ära meie ühisturu, see ei võimalda meil konkurentsivõimelised olla ning ma loodan, et vähemalt alguses on, luuakse ettevõtetele sõbralik ja hea keskkond, kes soovivad õigesti tegutseda, aga ei tea, kuidas seda teha, aitäh teile! suur tänu, kuna äh, kuna äh, härra jääb ära minema, annan talle nüüd sõna ja siis saavad sõna jälle rahvusparlamentide esindajad. härra Aguilar, suur aitäh võimaluse eest äh, jagada äh, märkuseid selle kohta, kuidas, kuidas see protsess siin toimuma peaks. me peaks äh, mõtlema selle peale, kuidas mitte ainult oma seisukohti või muresid jagada, vaid ka peaks mõtlema selle peale, kuidas äh, näidata oma pühendumust Euroopa õigusloomele ning äh, see tähendab seda, et meil on vaja äh, ühistööd teha Euroopa liikmesriikide parlamentide liikmetega meie oleme osa tööst teinud juba. ja see, tegemist on määrusega, mis on suunatud äh, õiguskaitseametitele teine oluline osa paktist on endiselt direktiiv, aga praegune ei ole enam direktiiv, see on määrus ja see on hoopis teine asi. määrus tuleb äh, üle võtta ja kodanikud äh, sõna-sõnalt üle võtta ja kodanikud võivad teada, et nad, äh, nad esialgu võivad toetada liikmesriikide õigusloomele, et garanteerida, et nende õiguseid täielikult kaitstakse, aga kuna see on määrus, äh, siis tähendab see seda, et äh, osa tööst on ära tehtud juba äh, liikmesriikide võimude eest, aga see ei tähenda seda, et rakendusfaas ära jääb. see tähendab seda, et reformid võivad tegemata jääda. jah, tõepoolest, see on selline määrus, mis äh, Eh, muudab asju, sest see ei ole seotud ainult võimudega, vaid ka eraettevõtetega ja, ja see on praktiliselt eh, irooniline, sest kui me selle eh, määruse vastu võtsime, siis me teadsime juba, et meie vastu pöörduvad internetigigandid, me teame, kuidas, mis tunne see on, kui, kui Google, Amazon ja kõik teised hiiglased meie vastu pöörduvad, nad on väga eh, pahased selle määruse pärast, mida me Euroopa Parlamendis arutame. aga see puudutab ka väikeettevõtteid. nii et äh, ei tohi äh, raskusi ignoreerida ja vajakajäämisi ignoreerida, see puudutab ka kontrollijaid, andmetöötlejaid ning äh, Eh, andmekaitseohvitsere väikeedes, aga see ei tähenda seda, et eh, et muutub see tähtaeg, mille määrus peab täielikult rakendunud olema. me oleme rõhutanud komisjonile, et oleme valmis eh, mõistvad olema Äh, raskuste ja vajakajäämiste osas, aga samas on vaja äh, kujundada, äh, koolitada, pädevusi tõsta, teadlikkust tõsta, kampaaniaid korraldada ning investeerida põhiõiguste alastesse poliitikasse, sest siin on tegu põhiõigustega, nende osas ei ole mingeid läbirääkimisi pidada see on sees selgelt Euroopa põhiõiguste harta artiklis kaheksa ning põhiõigusete osas ei ole mingeid läbirääkimisi pidada. nii et investeerida on vaja eh, kaubanduskodade poolt, eh, samuti liikmesriikide valitsuste poolt ja loomulikult on vaja eh, ka liikmesriikide parlamentidel sellele tegevusele pühenduda ning arvan, et on äärmiselt oluline, et me teeks kõik endast oleneva, et eh, liikmesriigid eh, tegutseks eh, vastavalt määrusele, mis on läbi töötatud Euroopa Liidu parlamendiga koos, mis peaks, mis peab edasi tegutsema koostöös liikmesriikide parlamentidega. järgmisena saab sõna proua Putik Maltast. Um, suur tänu kõigepealt ma saan tagasisidet väikestelt ettevõtetelt oma äh, koduriigis selle teema kohta, millest me siin täna räägime, sain ühe väga huvitava sõnumi, nimelt see äh, ärimees tunneb muret, et isikuandmete kaitse üldmäärust kasutatakse ära selleks, et äh, hirmusid levitada mina olen ka väikesest keskmisest ettevõttest pärit tegelikult ja sellist kriitikat tuleks kuulata. üks ähm, vigasid Euroopa Liidus ja liikmesriikides sageli on see, et me ei tunne, me ei kuula, mille pärast meie kodanikud otseselt muret tunnevad. härra Hendriksi sõnavõttu kuulasin ennem ja need tööriistad, millele te viitasite, neid tuleb levitada ja jagada ning ma arvan, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peavad aru saama, et tegemist ei ole maailma lõpuga ega rünnakuga nende äritegevuse suunas. me peame jagama seda peamist sõnumit, mida siin edastati meie kodanikele. kodanikud peavad teadma, mis on nende õigused ja me kõik liiga kiiresti vajutame Äh, nõustun nupule, ilma et loeksime seda väikest kirja, äh, mida lihtsalt keegi ei viitsi lugeda, lihtsalt äh, keritakse tekst edasi, vajutatakse nupule olen nõus, sellepärast et keegi ei viitsi seda väikest kirja lugeda. inimesed nõustuvad asjadega, mille puhul nad isegi ei aima, millega nad nõustuvad ja seda kasutatakse ära ja seda ei tee tegelikult äh, Äh, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, need on väikesed ettevõtted, kes tunnevad üksteist isiklikult ja nad pakuvad isiklikku teenust oma klientidele, nad ei kavatsegi seda kurjasti ära kasutada. ja võib-olla me kõik peaksime vaatama täpsemalt seda, äh, mida teha suuremate ettevõtetega Äh, ning võib-olla kohelda suuri ja väikeseid ettevõtteid erinevalt, sellest võib-olla oleks kasu ning äh, sel võima-, moel oleks võib-olla võimalik asju äh, edendada hästi. Hispaania kolleeg ütles, et seadused juba olid olemas, jah, olid küll, aga ei olnud ka, sellepärast et olukord on muutunud. kui ei oleks olukord muutunud, ei oleks meil vaja ka oma seadusi muuta, et muutustega kohaneda. võib-olla mõned olid paindlikumad mõningates küsimustes, mõned vähem paindlikud, aga mina paluksin suurema osa ettevõtete nimel minu koduriigist. me oleme väikeettevõtete riik ja väikestel ettevõtetel on äh, head kavatsused nii et äh, ärgem muutkem nende elu keerulisemaks, äh, vaid otse vastupidi, muutkem see elu äh, kergemaks ning lihtsustage seda süsteemi. aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna, sõna härra Furje Belgiast. suur tänu, lugupeetud esimees. tegemist on protsessi algusega, nagu siin just meelde tuletati, ning äh, protsessi jälgimine ja hinnang on väga olulised, et anda hinnang sellele määrusele ning äh, Ubisofti ja, ja teiste ettevõtete äh, seisukoht on väga oluline nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopas, see näitab ka, et meile, kuidas on meil võimalik kõige tõhusamalt ning ühetaolisemalt rakendada seda määrust. me peame neid ekspertteadmisi kasutamine Äh, nii kõikide ettevõtete seisukohti, olgu nad väikesed, suured või mikroettevõtted, sellepärast et teie seisukohad aitavad meil anda oma hinnangut rakendamise üle Euroopa Liidu liikmesriikides ning vaadata, kuidas peaksid olema äh, andmekaitseasutuste ning ettevõtete vahelised suhted. Need suhted ametivõimude ning ärimaailma vahel on väga olulised, olgu siis tegemist kas väikeste, keskmiste või suurte ettevõtetega. kindlasti tuleb neid teadmisi kasutada edasistes aruteludes ning minu esimene küsimus, mis puudutab neid suhteid praegu ja suhteid tulevikus, kui millistena neid näete ja millised oleksid ideaalsed vahendid äh, mida tuleks äh, välja arendada, head tavad, millised võiksid olla head tavad ähm, kõikide ettevõtete jaoks äh, ja kuidas saaksime paremini arvesse võtta teie teadmisi ja siis veel äh, Euroopa Liidu digitaalne suveräänsus, kuidas teie ettevõtete, sarnased ettevõtted näevad, kuidas isikuandmete kaitse üldmäärus aitab Euroopa digitaalset suveräänsust suurendada. suur tänu! järgmisena saab sõna proua Stevens Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioonist Euroopa Parlamendis. suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid! ma tahaksin tänada kogu südamest äh, teie sõnavõttude eest. see määrus mõjutab meie ettevõtet ja ja Flaami ajalehtedes uuriti hiljuti kas, kuidas, kas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted üldsegi teavad midagi sellest isikuandmete kaitse üldmäärusest ja selgus, et ainult ük-, iga kolmas ettevõte teadis sellest, tegelikult on väga palju väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes tähtaja saabudes ei teadnudki midagi teha. andmekaitse, parem andmekaitse meie kodanike jaoks on muidugi oluline, aga see ei peaks kaasa tooma ebavajalikku bürokraatiat meie väikeste keskmise suurusega ettevõtete jaoks. ja ma tunnen tõsiselt muret selle pärast, mitte ainult VKE-d ei vastuta selle rakendamise eest, meie ju vastutame ka kõik äh, ettevõtted, kõik ametiorganid peavad aida, aitama ettevõtteid, nõustama neid äh, selleks, et ähm, sellest saaks kasu, sellest uuest algatusest saaks kasu kõik. suur tänu! järgmisena härra Budlovski Poolast. suur tänu, esimees! enne ametlikku rakendamist on meil veel kümme päeva jäänud ja täna toimuvat arutelu kuulates on mul tunne, et me kukume läbi, meil ei õnnestu jõustada seda raamistikku, andmekaitse raamistikku. Äh, Anna-Maria Korotsa-Pilt oli samal seisukohal selle ettevalmistamistöö äh, osas ja nõuandjad saavad palju raha teenida väikeettevõtete arvelt, aga väikeettevõtetel ei ole, nad ei saa endale seda lubada. Äh, minu tütar ütles hiljuti, et kui nad, et neid kutsutakse neid nimetatakse numbritega koolis, kui osalejaid vaadatakse. nii et lõpuks me lõpetamegi niiviisi, et, et nüüd kasutatakse numbreid nimede asemel. me peame selgelt välja ütlema, mida see tähendab väikeste ettevõtete jaoks. võib-olla need, kes tahavad nõustamise eest äh, raha teenida, sellepärast et isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine on nii keeruline, nende jaoks on see hea, aga meie peaksime võib-olla Euroopa tasandilt saavutama, mida me üldse tahame saavutada, Euroopa tasandi raamistik andmekaitse osas äh, ja see on ju kõigi huvides, ettevõtete huvides, inimeste huvides, see Euroopa ülene selgitus sellest, mida see kõik tähendab, peaks olema väga selge. mitte ühelgi väikesel keskmise suurusega ettevõttel ei ole aega, et lugeda õiguskirjas kirjutatud pikki raamatuid. proua Senjon Prantsusmaalt. jah see mõttevahetus ettevõtete esindajatega on väga oluline meie parlamendiliikmete jaoks, me peame kuulama ära, mis on teie raskused seoses selle teksti rakendamisega, see tekst on olulise tähtsusega, aga samas ma leian, et natuke provotseeriv on rääkida sellest äh, kui Google'i tekstist, äh, mis ei ole tehtud äh, VKE-de jaoks ma ei ole üldsegi veendunud, et, et asjad päris nii on. meie esimese ümarlaua ääres rääkisime me ettevõtete suurusest ka, oluline aga on hoopis ohtude määr sageli ei ole see üldsegi seotud ettevõtete suurusega. on iduettevõtteid, kes tahavad äh, töötada välja äh, rakendusi profileerimise kohta ja kasutada äh, suurandmeid. Ähm, aga ettevõttes ise on ainult kolm kuni kümme inimest, aga, aga ohud on suuremad ma arvan, et just nimelt sellest tuleb lähtuda, kui me räägime ettevõtetest ja sedasi tuleb ähm, ettevõtteid äh, ka teavitada, sellepärast see aitab võib-olla natukene seda suurt draamat vähendada Äh, mis on tekitatud selle isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise ümber. aga mis puudutab meie vastutust ettevõtete ees, iseäranis kõige väiksemate võtet-, ettevõtete ees, siis oluline on see, et äh, ka see oleks selge, sellest oleks aru saadud ning äh, meie omalt poolt anname endast parima, et tegeleda kommunikatsiooni edestamisega, äh, selleks, et see tekst oleks kõigi jaoks arusaadav. suur tänu ja sellega lõpetame siis äh, meie sõnavõtjate nimekirja ning annan sõna meie paneeli kõnelejatele, kes saavad vastata ja teha kokkuvõtteid. ja kasutaksin võib-olla võimalust ning ütleksin ka omalt poolt, et ettevõtte suurus ise ei tundu olevat loomulikult äh, enam kõige olulisem, kõige olulisemad on ohud, kõige olulisemad on riskid ning võib-olla võiksite sellest teemast natukene täpsemalt äh, rääkida ka oma vastustes. ning loomulikult äh, olete teretulnud kommenteerima kõike, mida siin täna öeldi. võib-olla teeksime siis samas järjekorras nagu alguses. härra Faan, palun. suur tänu vastates teie küsimustele, mis puudutavad suhteid andmekaitseorganitega, siis äh, jah, meie seisukoht on nii, nagu teie seda selgitasite, et meil oleks äh, kõige äh, üldisem lähenemine, kus austatakse meie töötajaid ja meie mängijaid, meie tahame, et isikuandmete kaitset rakendatakse mitte ainult Euroopas, vaid igal pool maailmas, see võimaldaks tegelikult äh, meie äh, ettevõte peakorter on Pariisi lähedal ja suurem osa isikuandmete äh, kaitset puudutavaid otsuseid langetatakse Prantsusmaal ja me tahame vältida seda, et luuakse sellised isikuandmete kaitseparadiisid, mida ettevõtted ära kasutavad kolides siis riikidesse, kus andmekaitsereeglid on madalamad. aga meie käitleme väga palju isikuandmeid, see on mängude loomise seisukohast vajalik, meil on äh, viissada miljonit mängijat, viiesaja miljoni mängija andmed äh, ja me plaanime viiesaja miljardini jõuda, äh, viie miljardini jõuda ja tõesti, me oleme avanud oma uksed äh, meie andmekaitseorganitele, rääkinud äh, teema, sellest teemast, äh, uurinud, kuidas asjad toimivad, kuidas peaksid asjad toimima ja lõpuks inimesed on aru saanud, et selgitasime reguleerijatele, millised on meie vajadused ja rääkisime omavahel, kuidas paremini saaksime isikuandmete kaitse üldmäärustest kinni pidada, nii et VKE-de ja väga paljude väikeste ettevõtete jaoks on see oluline. sellepärast on kakskümmend viis aastat läinud selle asja väljatöötamiseks. võtame siin Prantsusmaa näite, kahe tuhande neljandast aastast saadik on meie andmekaitseorganitel rohkem sanktsioonivõimalusi, nüüd näeme, et sanktsioonid on tõusnud ja nüüd hakatakse asjaga alles päriselt tegelema, see, sellest on kahju, sellepärast et tegelikult me kõik tahame olla võimalikult ähm, väärtusi austavad ja lähenemisviis tuleks mõõta selliseks, et et ähm, andmekaitse on meie konkurentsieelis ning me selle kaudu saame äh, tugevdada Euroopa suveräänsust selles valdkonnas ning äh, inimesed, kes on, või ettevõtted, kes on väljaspool Euroopa Liitu, ei tohiks saada öelda, et meie serverid on Euroopa Liidust väljaspool, meie kontorid on Euroopa Liidust väljaspool, seetõttu me ei pea austama neid põhimõtteid. ja isegi siis, äh, kui ettevõte on Euroopa Liidust väljas, peab sellest kinni pidama, see on väga hea lähenemine, Euroopa on selle välja öelnud ja see on nüüd paigas tänaseks. kõik peavad olema võrdsete, võrdel alustel, mängima võrdsete mängureeglite järgi. vastasel korral muutuks pilt väga keeruliseks. võib-olla võiksite siis veel tugevdada andmekaitseorganite eelarvet ja võimalusi, sellepärast et kuna tegemist on keerulise määrusega, siis äh, võib nende töökoormus veelgi suureneda ja ma arvan, et selleks tuleks tagada vajalikud ressursid, maailmas on praegu väga äh, palju ära teha, juba praegu on andmekaitseorganid sageli äh, ressursinapid. aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna härra Hendriks, palun. A... ma ei arva, et oleks olnud mõni eh, konkreetne küsimus minul, aga mul on mitmeid märkusi ja ma tahaksin vastata härra Lomberdole Hispaaniast näiteks. alguses kohe ma ütlesin et meie VKE-dena oleme kinni pidamas õigusaktide sätetest. jah, me võime kritiseerida neid sätteid, aga kui mõni määrus vastu võetakse, siis me peame sellest kinni, see olgu selge. me ei ole kunagi tahtnud meie organisatsioonile, UAP-mele erandeid VKE-dele. ei, me tahtsime õigusakti mis kohalduks just VKE-dele. ja see õigusakt nüüd, see üldmäärus ei ole VKE-dele suunatud ja ma olen täiesti nõus sellega, mida öeldi e, üldmääruse kohta. kahju, et Euroopa Komisjonist ei ole kedagi kohal, sest nemad võiksid kinnitada, me oleme alati leidnud, et VKE-dele ei tule teha erandeid siin Äh, ka mikroettevõtted võivad äh, riske sisaldada, nii et äh, riskid on alati olemas, aga kui koostatakse mingi õigusakt, siis tähtis on, et kõik saaksid selle sätetest kinni pidada. mitte midagi uut, ütlesite teie, midagi uut siin ei ole, vabandage väga, aga proua Koratsa pilt ütles, et tegemist on ajaloolise määrusega. keegi teine Euroopa Parlamendi saadikutest ütles, et me oleme väga kaua selle määruse tekstiga tööd teinud. kui nüüd midagi uut ei ole, siis miks see nii kaua aega võttis teil? kui midagi uut siin ei ole, siis mispärast kõik need suunised artikkel kakskümmend üheksa töörühmalt, mis veel valmis ei ole, miks nad siis ei või lihtsalt copy-paste meetodit kasutada ja miks liikmesriigid ei ole valmis? ainus asi, mida me palume, on järgmine. meil on vaja põhimõttelist teksti ja need põhimõttelised tekstid, mis selgitaksid määrust, ei ole veel valmis. nii et ei saa oodata, et meie väikesed ettevõtjad juba teaksime mis tuleb. me ei ole valmis, me ei palu meile erandeid, me lihtsalt palume seda, et lähikuudel järjekordselt, et andmekaitseasutused eh, jagaksid informatsiooni ja annaksid hoiatusi. Eh, teiste poliitikate puhul ka ei ole, et kohe hakatakse trahvima, kui mingi rikkumisega tegemist on ei, kõigepealt üritatakse järelevalveasutusena aidata ettevõtjaid, et nad saaksid kinni pidama hakata õigusaktide sätetest ja see on ka see, mida meie praegu palume. me tahame, et see, ta määrus täidetaks. aga te peate ka möönma, et tekstid kõik ei ole valmis. ja proua Stevensile vastuseks, te ütlesite, et üks kolmandik et Belgia organisatsioonidelt on andmed et, et viiskümmend protsenti ettevõtjaid Belgias on valmis selleks, mis tuleb ja Hispaanias meie Katalani organisatsioon ütles ainult kakskümmend viis protsenti VKE-des on valmis. ja Hispaanias korraldati kampaaniaid, Kataloonias korraldati kampaaniaid koos andmekaitseasutustega. nii et lihtsalt tuleb mõista, et mõned tekstiosad ei ole tõlgendusvalmis ja ma siin kuulsin, keegi ütles, et lugege kõigepealt äh, määruse teksti. vabandage väga, aga äh, kuuskümmend viis tundi nädalas töötavad meie VKE-d ja annavad tööd oma töövõtjatele. nii et meie arvame, et ametiasutused omalt poolt on kohustatud äh, lihtsaid tekste koostama. nii et tõlkedki kõik ei ole valmis. And... ja lõpetuseks proua Kelly. ma tänan. jah, ma mõistan teie frustratsiooni. Te olete töötanud üheksakümne viienda aasta teksti kallal ja siis äh, uue teksti kohaselt andsite kaks aastat mitte ainult ettevõtjatele, vaid ka ametiasutustele kohanemiseks ja ülevõtmiseks ja nüüd ei olda valmis. et küsimus, et miks nii? jah, mina eh, Prantsuse andmekaitseasutuste assotsiatsiooni direktorina vastaks teile spontaanselt, et eh, see, mida me oleme näinud viimasel kahekümnel aastal, paneb me tegema järeldusi, et tõesti ikka rohkem ja rohkem on hakatud viimasel kaheksal aastal nõuetest kinni pidama. seda esiteks. teiseks, jah, viimasel kuuel kuul on eriti palju meiega ühendust võetud. mõned näited viimase aasta lõpul. kakssada kuus liiget oli meil, nüüd on meil kolm tuhat kuussada. see näitab, et huvi on suur ja meil on vaja, et meil oleksid professionaalid andmekaitses tegevad. aga miks avalik sektor ei ole sellega siis tegelenud? majanduslik olukord ei ole olnud hiilgav, prioriteedid on olnud mujal. ja valdkond on keeruline. andmekaitse analüüsid teha mõnel veebilehel, see võtab aega ja tulemus ei tarvitse olla korrektne. jah, ma olen nõus, et VKE-del on olnud siin suure raskusi. teadmisi napib, kaadetakse, et talitatakse valesti. jah, aga see võib mõnikord väga subjektiivne loomulikult me ootame suuniseid, aga alati ei pea ära ootama. kui jah, kõigepealt oodatakse ja siis nende alusel tehakse mingi otsustus ja mõnikord see otsustus ei tarvitse siiski õige olla. nii et asi ei ole sugugi lihtne. jah, nii palju minu poolt selgituseks. nüüd, kas me peaksime nüüd hakkama süüdistama neid firmasid, kes õigesti ei talita ja andmekaitseasutusi ka? neid, kes nüüd eh, praegu ei tea, kuidas hakata täitma nõudeid. mina olin varem erasektoris. ja mina eelistan seda, et meie poolde, poole pöördutaks küsimusega, et kuidas hakata nõuetest kinni pidama, selle asemel, et kuskil ennast ära peita mina soo-, tahaks näha sellist proaktiivset lähenemisviisi ja meie oleme valmis aitama, isegi kui tullakse aastaid hiljem kui pidanuks. selline on minu seisukoht. Te küsisite, et kuidas eh, säilitada suhteid andmekaitseasutuste vahel. jah, meie oleme äh, tihedalt olnud koostöös oma andmekaitseasutustega. me tahame, et nad mõistaksid seal, mille pärast me mures oleme. ja me tahame ka oma parimat praktikat tutvustada ja seda mõlemal suunal. jah, suurfirmad on aastaid olnud nagu mootoriks ja koostanud neid malle. ja meie oleme aidanud ka, andnud oma panuse andmekaitse edasiarendusse. ja tähtis on, et meil oleks juhtivate andmekaitseasutustega head suhted ja kontaktid Äh, ja see on eriti tähtis just üldmääruse kontekstis, see muudab elu lihtsamaks. nüüd, kuidas äh, teiste liikmesriikidega hakkab olema, me ei tea seda. nii et ebakindlus valitseb selles osas, et kas meie peaksime suhtlema ainult Prantsuse äh, andmekaitseasutustega, sest meie oleme siin nagu juhtrollis või iga kord, kui midagi uut tuleb meilt, siis peaksime pidama dialoogi ka teiste liikmesriikide andmekaitseasutustega. nii et siin on meil veel küsimärke. nüüd, mis puudutab instrumente. tähtis on kasutada öö, äh, igasuguseid instrumente, eriti kui me koostame registreid ja tähtis on, et need oleksid siis mitmekeelsed. näiteks eh, kui tegemist on IT-süsteemiga, siis enamasti ei ole see kohapealne IT-süsteem, peab suutma selle abil suhelda mm, paljude riikidega ja teha, tegema, peab seda mitmetes keeltes täitma oma registrit ja siis jagama seal olevat informatsiooni teiste riikidega, nii et see peaks peaks olema kättesaadav informatsioon kõikide riikide ametlikes keeltes. meie oleme andmekaitse mõjude hinnangu instrumenti kasutanud. selle instrumendi me töötasime välja ja ma tean, et paljud on seda kasutanud eeskujuna omaenda instrumentide väljatöötamiseks mm.. suur tänu härra Rallolt on tulnud veel sõnasoov, nii et saate üheks minutiks sõna, me peame hakkama lõpetama. suur aitäh, esimees, ma äh, tahtsin öelda lihtsalt seda, et VKE-de esindaja, kes leidis, et minu küsimused on väga huvitavad, mul on tunne, et te ei äh, saanud minust õigesti aru või ma ei suutnud ennast õigesti väljendada. kui ma oleksin öelnud, et määrus ei too kaasa midagi uut, siis äh, oleks Äh, naeruvääristamine äh, õigustatud, ütlesin lihtsalt, et ütlesin, et VKE-de jaoks sisuliselt midagi eriti uut ei olnud. sest üheksakümne viiendast aastast äh, peale tuleb VKE-del kindlustada ligipääs informatsioonile, võimalus vastulauset esitada, info, informeerida, kui andmeid kasutatakse ning neid äh, asju on äh, olemas äh, juba pikka aega, kakskümmend kolm aastat on juba eksisteerinud ning need on tükk aega olemas olnud juba määrus, ma ei, määruses, nii et ühesõnaga ma ei Ei, ei, ei usu, et VKE-delt hakatakse nõudma õigust saada unustatud, seda usu, nõutakse pigem Google'ilt ning seega Äh, seega ma arvan, et äh, määrus äh, muudab mõningaid aspekte, aga midagi radikaalselt. ma arvan, et see oli väga oluline mõttevahetus. siin esitati väga palju häid mõtteid selle kohta, näiteks kuidas VKE-de ja ametite ja kodanike vahelisi lõhesid siluda ja tahaks lõpetuseks öelda ühte, mis puudutab suuniseid äh, ja suuniste tõlgendusi ning äh, kampaaniaid. loomulikult see kõik ei saa toimuda ilma vahenditeta, nii et ei pea seda ainult süüdistada äh,, ei ole võib-olla õigustatud. ning äh, meie jaoks eelarve koostajatena on oluline see, et ka rahvus, liikmesriikide parlamendid garanteeriks, et vahendid olemas oleks, see on võimalik ja arvan, et see on oluline õppetund tänasest ning loomulikult arvan loomulikult, et oluline, et TPA-d peavad tegema kõik selleks, et väikeettevõtteid ei sanktsioneeritaks, kes eh, on teinud kõik eh, selleks, et eh, reegleid täita, vastasel korral on see ebaõiglane. teisest küljest me oleme selle määruse vastu võetud ning see rakendub kahekümne esimesest maist. suur aitäh mõttevahetuse eest, suur aitäh, et äh, meiega mõtteid vahetama tulite ning nüüd äh, kolmandal äh, korrusel võite liftiga minna või trepist, et seal toimub lõunapaus ning alustame istungit uuesti kell neliteist null null. suur aitäh teile ja head lõunapausi!